alustame oma koosolekuga, sest et täna hommikul on meil väga tihe päevakord. Lähen kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on number kaksteist, võrdse kohtlemise põhimõtte järgimine sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest rahvapartei arvamus selle direktiivi kohta kiideti täiskogul heaks teisel aprillil kaks tuhat üheksa. see leidis aset ähm, eelmise parlamendikoosseisu ajal ja seda tehti konsultatiivmenetluse käigus. nüüd äh, nimetati raportööriks härra Romeva Irueda hindame väga Belgia eesistuja soovi selgitada meile, kuhu on selle teemaga jõutud. ka komisjon räägib meile oma seisukohtadest ja pärast seda on meil ka väike arutelu, kui aega üle jääb ja pärast seda võtab sõna Põhiõiguste Ameti direktor äh, härra Morten Keerum mis räägib meile Põhiõiguste Ameti raportist, mis räägib homofoobiast ja seksuaalse sättumuse äh, alusel diskrimineerimisest ja kohe annaksingi sõna raportöörile, härra Romeva Iruedale. suur tänu, mul on suur rõõm, et meil on võimalus sellest teemast jällegi rääkida tahaksin siin tervitada nõukogu ning Põhiõiguste Ameti esindajaid. suur rõõm, et te siin täna viibite. väga tore, et meil on võimalus mitte ainult jagada arvamusi sisulisest küljest, vaid ühtlasi mõelda selle üle, kui kaugele oleme jõudnud ja mida nüüd edasi teha. tahaksin kõigile meelde tuletada, et meil on juba e, olemas tekst, mis kiideti eelmise koosseisu ajal parlamendis heaks seda siis äh, konsultatsioonimenetluse käigus ja siiamaani on fraktsioonid otsustanud kasutada seda heaks kiidetud teksti meie äh, töö aluseks. me saame aru, et nüüd on nõukogul võimalus midagi teha ja eks siis näeme, kuidas see juba edasi liigub. Hispaania eesistumise ajal jälgisime kõike toimuvat suure huviga. ja nüüd loodame, et häid uudiseid toob meile Belgia eesistuja. kuid samas pean tunnistama, et mina tunnen samamoodi nagu paljud meist. nimelt see, et siin liigutakse edasi nii aeglaselt, on tekitanud vastuolulisi tundeid paljudes fraktsioonides, sest me sooviksime, et me liiguksime edasi kiiremini. nii et selline see olukord praegu on ja sellest tulenevalt ma ei tahaks üles kutsuda mitte ainult liikmesriike ja seega nõukogu, vaid ka kolleege, et me ei laseks käest võimalust midagi ära teha selles valdkonnas ma saan aru, et sisulisest küljest on siin veel mõningad probleemid, kuid tundub, et äh, üldiselt on selle taustal ka äh, laiem poliitiline probleem, see ei ole midagi uut. ja äh, meie fraktsioonidena siin Euroopa Parlamendis peaksime samuti ulatama oma abistava käe. kuulame kõigepealt ära, mida on nõukogul öelda ja siis on võimalik äh, ka fraktsioonide vaheline arutelu selles osas, kuidas meie parlament, parlamendina ning komisjonina saaksime sellele tööle kaasa aidata. suur tänu, nüüd kõigepealt äh, siis äh, proua Pernod Belgia eesistumisest. Goedemorgen allemaal, ik zal in het Nederlands spreken. tere hommikust kõigile, mina räägin täna flaami keelt suur aitäh selle eest, et äh, meid siia täna kutsuti, et meil on võimalus tänases arutelus kaasa lüüa. tahaksin teile teada anda sellest, mida on Belgia eesistuja ära teinud selle direktiivi osas. kõigepealt tahaksin teha järgmise märkuse. me räägime direktiivist, mis räägib ähm, võrdsest kohtlemisest ja seda sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest. tegemist on keerulise teemaga mitmetel eri põhjustel, esiteks äh, sisuli, selle sisu tõttu ja samuti selle tõttu, et see on väga tehniline teema ja mida see tähendab ka poliitiliselt. ja seega on terve rida liikmesriike, kes poliitilistel põhjustel ei saa seda direktiivi ettepanekut toetada. ja seega praegu suuremat edasimineku selle direktiivi osas ei ole toimunud. nüüd, miks liikmesriikidel on nii tõsiseid reservatsioone selle direktiivi osas, sellel on kolm eri põhjust, mida on mitmeid kordi tõstetud, kõigepealt lähimuspõhimõte, teiseks proportsionaalsuse põhimõte ja kolmandaks õiguslik ebakindlus õiguskindluse puudumine tuleneb erinevate terminite kasutamisest ja seda eriti viimaste Euroopa Kohtu, kohtulahendite valguses. mõned liikmesriigid kasutavad kohtulahendeid selleks, et panna küsimärgi alla mõningate terminite tõlgendamine ja kasutamine direktiivis, näiteks äh, sotsiaalkindlustus, kui me vaatame sotsiaalkindlustuse küsimust ja vanuse põhjal diskrimineerimist, siis äh, mõnedes liikmesriikides ähm, on selline süsteem, kus inimesed jagatakse eri kategooriatesse vastavalt nende vanusele sotsiaalkindlustussüsteemi sees. ja see tähendab, et kui direktiiv kehtima hakkaks, siis oleks see süsteem ebaseaduslik ja kõik see tekitab ähm, siis õiguskindlusega probleeme. tegemist on väga keerulise direktiiviga selles osas, et seda nõukogust läbi suruda ja kolm liikmesriiki siiamaani ei ole üldse edasi liikunud nüüd. mida Belgia eesistuja otsustas teha, kuna poliitiliselt mingit edasiminekut toimuda ei saa, siis üritasime tööd teha pigem tehnilisest vaatenurgast. valisime kaks teemat vastavalt meie analüüsidele ja hinnangutele ja ürit-, oleme siis üritanud piirduda kahe teemaga, esiteks eh, finantsteenused ja erandid, mis tehakse finantsteenuste puhul inimestele tulenevalt nende vanusest või puudest ja teiseks eluaseme küsimus, juurdepääs eluasemele ja äh, millisest konkreetsest eluasemest me üldse räägime, kui me seda terminit kasutame. oleme üritanud seda täpsustada. nagu ma ütlesin, oleme teinud tööd tehniliste aspektidega ja seda ka koostöös vabaühendustega. tahaksin välja tuua paar vabaühendust, esiteks äh, Social Platvorm ja Euroopa puuetega inimeste foorum ja ka teised. korduvalt on toimunud kohtumisi ka sotsiaalküsimuste töörühmas, oleme kohtunud vabaühendustega, selleks, et ka nemad saaksid panustada sellesse konkreetsesse teemasse ja et me saaksime siis vähemasti tehnilisest vaatenurgastki edasi liikuda. nüüd äh, kõigepealt nendest tehnilistest aspektidest äh, siis finantsteenused ja eluase. alustan esimesest teemast, finantsteenustest, mida me teinud oleme. Äh, õnneks on komisjon tellinud ka uuringu ja nad võivad sellest ise äh, Äh, hiljem rääkida. konsultatsioonifirmad on teinud äh, sõltumatud uuringud kõikides liikmesriikides äh, selle kohta kasutatakse, kasutavad pangad ja kindlustusfirmad neid erinevaid aspekte nagu puue, vanus, seksuaalne sättumus ja nii edasi ja nii edasi, et luua erandeid. Belgia eesistuja koostas küsimustiku, mis saadeti seejärel kõikidele liikmesriikidele. tehtud on tõesti väga head tööd, reaktsioon oli pigem positiivne. ja küsimustikku kasutati siis selleks, et määrata kindlaks, kuidas pangad ja kindlustusfirmad täpselt igas liikmesriigis funktsioneerivad pangad tõesti kasutavad füüsilist puuet erandi aluseks, aga nüüd oleme suutnud liikmesriikidega veenda selles, et tegelikuks probleemiks ei ole mitte puue ise, vaid puudest tingitud terviseprobleemid. ja puue ise ei saa olla põhjuseks, miks inimeste, inimesele ei anta näiteks eluasemelaenu või miks tal ei ole võimalik äh, kirjutada alla autokindlustuslepingule. andmed äh, peavad olema loomulikult ähm, tegelikkusele vastavad, usaldusväärsed ja nüüd kõigel põhinedes oleme tulnud välja ka uue ettepanekuga artiklis kaks lõikes seitse, ma tean, et ka teie komisjonil on selles osas muudatusettepanek. ja veel üks aspekt finantsteenuste osas on läbipaistvus. praegusel hetkel ei ole mitmed pangad ja kindlustusfirmad üleüldse läbipaistvad või vähemasti siis, kui nad äh, keelduvad laenu andmast või ei ole nõus inimesele andma kindlustuslepingut. nüüd äh, inimesed peavad minema kas Tarbijakaitseametisse või Ombudsmani või, või kellegi taolise juurde selleks, et saada üldse infot selle kohta, et miks teie taotlus tagasi lükati või miks te peate oma kindlustuspoliisi eest maksma rohkem kui teised. nii et selle probleemiga oleme nüüd hakkama saanud ja siia artiklisse kaks lõikesse seitse oleme lisanud midagi, mis ütleb umbes seda, et kõiki peab ähm, asjakohaselt informeerima selle kohta, kuidas kindlustusfirmad toimivad, nii et nii palju siis finantsteenustest. nüüd eluaseme küsimus võib-olla teil tekib küsimus, et mis tüüpi eluasemest me üldse räägime, kas ähm, äh, ainult äh, lihtsalt tavalisest eluasemest või ka sotsiaalmajadest, riigi omanduses olevast eluasemest, kõik see langeb tegelikult direktiivi kohaldamisalasse. ja jällegi saatsime liikmesriikidele küsimustiku, samuti reaktsioon oli väga positiivne, kõik liikmesriigid tegid väga head tööd ja seega oleme me nüüd suutnud äh, töötada välja uue tekstiversiooni, põhinedes liikmesriikidest saadud infol. ja võib-olla siis äh, oleks hea luua erand vastavalt ähm, pereelu ning eraelu kaitsele. nüüd, mida me täpselt selle all mõtleme? kui te elate oma kodus ja äh, rendite välja ühe toa, siis teie kui eluaseme omanik, teil peaks olema võimalus otsustada, kellele te täpselt ühe toa välja üürite. nii et see võib olla erandiks mittediskrimineerimise põhimõttest. nüüd veel üks küsimus, mis meie jaoks oli väga oluline. et nimelt siia sisse peaks jääma ka sotsiaalmajutus, on liikmesriike, kes ei tee üldse vahet äh, tavalise avaliku või erasektori eluasemete ning sotsiaalmajutuse vahel. aga mõnedes liikmesriikides jällegi sotsiaalmajutus jääb siia direktiivi alla, sellepärast et see on osa sotsiaalkindlustussüsteemist. ja nüüd minu viimane märkus, mis puudutab e e ligipääsu eluasemele äh, ja vajalikku kohandamist, näiteks kui puuetega inimene otsib endale eluaset, siis võib-olla on vaja füüsiliselt midagi muuta selles majas, selles hoones. ja mida saab omanikelt nõuda, mis on, mis jääb nii-öelda mõistlikkuse piiridesse selles osas, milliseid, mida peaks seal korteris või majas konkreetselt ümber ehitama loomulikult tuleb kaitsta füüsilise puudega inimest, kuid samal ajal tuleb siiski seista hea ka omaniku õiguste eest. Need olid siis minu kaks peamist punkti, millega Belgia eesistumise ajal oleme tegelenud, nii et pigem siis tehniline töö põhinedes küsimustikel, uuringutel. tulemused on olnud positiivsed, vähemasti selles osas, et oleme suutnud minna rohkem süvitsi, liikmesriigid suhtuvad meie töösse positiivselt, nad mitte ainult ei piirdu oma konkreetsete seisukohtade kaitsmisega, ja kindlasti loodame, et Ungari eesistuja jätkab samal teel, kasutades sama metoodikat nii et tulevikus ühel hetkel siiski ka poliitiliselt liiguksime edasi. tahaksin komisjoni liikmete tähelepanu juhtida sellele, et Belgia eesistuja organiseeris ka võrdse kohtlemise teemalise tippkohtumise, meil oli palju osalejaid liikmesriikidest, vabaühendustest, tegemist äh, oli tõesti väga olulise sündmusega, andsime hinnangu äh, kahe mittediskrimineerimisega tegelevale direktiivile. tegime seda selleks, et näidata, kuidas üks direktiiv võib tõesti osutuda kasulikuks kui seda tegelikult ka ellu rakendatakse ja tegemist oleks siis väga positiivse näitega ka tulevikuks. nii et äh, selline lühine selgitus meie tehtud töö osas, kui teil on küsimusi, siis vastan hea meelega. Now I give the floor to Mr Olson from the commission. Thank you, pres-. suur tänu, sõna saab komisjon. aitäh. Äh, ma teen lühidalt, sest ma tean, et teie, teil on täna väga kiire päev me võime ainult üle kinnitada selle, millest rääkis nõukogu esindaja, Belgia esindaja, me oleme väga tänulikud neile, sellepärast et ähm, tegemist on olulise väljakutsega ja väga raske on ühe eesistumise ajal edasi jõuda teemadega, seega suur tänu töö eest eesistujamaale Belgiale ma võin veel lisada, et äh, tähenduseks äh, tehnilistele kõnelustele on äh, asepresident Reding ka väga palju ko-, pidanud kõrgetasemelisi kohtumisi ministritega, peaministritega, osades kõige olulisematest riikidest, selleks, et leida võimalikke lahendusi poliitilisele edasiminekule ei ole see veel viinud, aga tehnilised kõnelused jätkuvad. nii nagu eesistuja oma esindaja ütles, väga palju asju nõuab veel selgitusi ning me loodame väga, et Ungari ja Poola eesistumise ajal meie lähenemine jätkub nii tehnilisel kui poliitilisel tasandil ja kui te soovite, siis ma võin veel tehnilistest aspektidest teile rääkida. suur tänu, härra Olson, annaksin nüüd sõna kolleegidele, kui keegi soovib sõna. härra De Jong ja raportöör, palun. proua Intvelt ja siis raportöör jälle härra De Jong, palun. suur tänu. loomulikult ma olen teadlik, et asjad ei ole edasi liikunud nõukogus. see tekitab pettumust, sest tegemist on praktikas väga oluliste küsimustega mis puudutavad ka põhiõiguste ametit. eesistuja Belgia on kindlasti teinud omalt poolt parima ja komisjon ka tundub olevat üsna optimistlik edasimineku osas. on saavutatud teatud kokkuleppeid praktilistes küsimustes ning teine küsimus mis minus hämmastust tekitab, on seotud eluaseme küsimuse ja eraelu kaitsega. mina arvan, et tegemist on väga ohtlike arengutega. see tähendab seda, et kui näiteks teile ei meeldi juudid või mustanahalised, siis või ka mõned teised vähemused, siis te võib-olla võite öelda, et näete, teile mina oma tuba ei üüri see loomulikult sõltub direktiivi kohaldamisalast ka, aga mul tuleb meelde ka muid näiteid, näiteks. kui te otsustate kellelgi tulla ja üürida teie kodus tuba, siis te ju avate teatud määral oma eraelu ka avalikkusele. seega ma tahaksin kuulda täpsustusi selle kohta. minu meelest on tegemist potentsiaalselt ohtlike arengutega ja viimane küsimus, mis mulle muret teeb, on see, et ähm, mõned nimekir-, liikmesriigid võib-olla ei nõustu diskrimineerimise põhjuste kategoriseerimisega näiteks kui on tegemist füüsilise puudega inimesega, või erilise etnilise taustaga inimesega, kuidas siis otsustada diskrimineerimise üle? järgmisena saab sõna proua Intvelt. suur tänu. las ma siis räägin ka hollandi keelt vahelduseks. kõigepealt suur tänu eesistujamaa Belgiale, kes on teemale lähenenud väga praktiliselt, kuigi tegemist on peaaegu võimatu tööga minu meelest on see isegi hea mõte minna edasi samm-sammult tehniliste küsimustega, aga sellega te kaugemale ei lähegi, sest tegelikult probleemid on poliitilised, mitte tehnilised. ilmselt ei ole praegu piisavalt poliitilist tahet edasi minna nende küsimustega. kui me vaatleme Eurotsooni küsimusi, me näeme, kuidas moodustatakse abifonde ja nii edasi mitte mingeid probleeme ei ole As, asjad otsustatakse ja tehakse ära. aga kui on tegemist kodanike, Euroopa kodanike õigustega, siis me ei saa ju jääda takerduma tehnilistesse üksikasjadesse. pangad arvavad, et äh, füüsilise puudega inimestele raha laenamine tekitab neile riske. aga see on naeruväärne, minu meelest kõige suurem risk on lihtsalt halb juhtimine pankades. kui aus olla, siis eh, Belgial on diskrimineerimise vastastes küsimustes päris häid tulemusi, aga ikkagi selle protsessi alguses küsisin endalt. kas me tõesti soovime head diskrimineerimise vastas direktiiv, mis on horis-, horisontaalne, sest kui me selle saavutame, jätame tähelepanu alt välja teatud diskrimineerivad praktikad. seega, praegusel hetkel näeme me küll, praegusel hetkel näeme, et väga palju head jääb välja ühe õigusakti alt, mis lihtsalt kinnitab praegust valitsuste tegevust. sõna on raportööril, härra Romeva Iruada, palun. suur aitäh, kõigepealt tahaksin tänada loomulikult siin Belgia eesistumise esindajat ja et te olete teinud väga täpset tööd siin viimase kahe eesistumise ajal. see näitab, ähm, et kaks viimast eesistujat on soovinud edasiminekut selles valdkonnas. tegemist on lihtsalt poliitilise, poliitiliste takistustega, mitte mingit teistmoodi seda ei saa nimetada. seda teevad mõned liikmesriigid ja seega nõukogus peaks siiski üritama leida sidusa lahenduse. nüüd teine märkus, see puudutab äh, si-, äh, sisulist külge, ma tean, et poliitiliselt ebakorrektne on öelda seda, mida ma nüüd kohe ütlen, aga see tuleb ikkagi välja öelda. nimelt, et äh, tuleks ikkagi ka öelda välja, kes on selle direktiivi vastased. millised on need liikmesriigid, kes on selle vastu ja millistel põhjustel nii et peaks selgelt välja ütlema, kes ja miks ei ole selle direktiivi poolt. läbipaistvus on oluline, ma saan aru, et nõukogus on see väga keeruline, võib-olla isegi võimatu. võtame näiteks Saksa näite, võib-olla see on kõige kurikuulsam. aga ikkagi tahaksin, et me selgesõnaliselt nüüd välja ütleksime, et kes peale Saksa valitsuse on veel selle direktiivi vastu ja takistavad selles osas edasiliikumist. ja nüüd ühtlasi tuleb välja tuua veel üks aspekt. meie kodanikud peaksid ikkagi teadma, et osad argumendid, mis omistatakse nõukogule, on tegelikult ka konkreetsete liikmesriikide seaduste vastu. näiteks Saksa näide on ju väga selge tegemist on lihtsalt Euroopa Liidu direktiiviga, mis laiendab neid õigusi, mis on Saksa õiguses juba olemas. ja nagu Sofi ütles, siis diskrimineerimise vaatenurgast on siin tegemist väga tõsise probleemiga, nimelt et ikkagi ei tunnistada seda, et tegemist on lihtsalt võrdse kohtlemise probleemiga ja Euroopa Liidu direktiiv lihtsalt laiendab neid õigusi. nii et ei tohiks tekkida olukorda, et me ei näe metsa, sellepärast et puud on ees. aga alusprobleemiks on ikkagi endiselt ju terve see mets, kõik need aluspõhimõtted. ja nüüd veel üks aspekt, mis minu arvates on oluline, nimelt uus kontekst annab meie kasutusse ja käsutusse ka uusi õiguslikke instrumente, näiteks ähm, ÜRO puudealane konventsioon, tegemist on valdkonnaga, milles peaksime siiski midagi ära tegema ja Euroopa Liit peaks kaaluma ka võimalust ähm, ühineda selle konventsiooniga ja et seda ei teeks liikmesriigid eraldi. ja veel üks idee, mis äh, väärib tähelepanu. palju on räägitud sellest, et äh, raskusi on siin lähimuspõhimõttega, proportsionaalsuse põhimõttega ning õiguskindlusega jällegi oluline, et vähemasti meie komisjoni liikmed oleks teadlikud, et kui need mõningad võimalikud vastuolud on jõudnud kohtutesse, siis on need lahendatud väga kiiresti. ja seega isegi mm, protsentuaalselt on lõppkokkuvõttes kohtu ette jõudnud juhtumite arv väga väike. eriti kui me räägime siin õiguskindluse puudumisest, siis see probleem on lihtsalt mm, liialdatud. Neid argumente kasutatakse väga tihti, aga tegelikult, kui seda direktiivi konkreetselt ellu rakendada, siis ei ole siin mingisuguseid ületamatuid probleeme. ja nüüd veel viimane aspekt, mis minu arvates on oluline. tihti on kasutatud siin argumenti, mida küll täna ma ei ole kuulnud, aga see ikka tõstatub siis, kui me räägime äh, probleemi liikmesriikide valitsuste tasemel, räägitakse majanduskriisist ja selle direktiivi ellurakendamise maksumusest. eriti, kui me räägime siin ligipääsust eluasemele või teistele teenustele. jällegi siit ei ta-, siin ei tasuks silmist lasta laiemat konteksti et praegu selle direktiivi ellurakendamise ulatus on üsna soodus liikmesriikidele ja ühtlasi ka need tähtajad on väga pikad nii et äh, seega ei saa kasutada siin seda argumendina maksumuse osas, et seda direktiivi tuleks ellu rakendada väga kiiresti. ja nõukogus on neid argumente ka kasutatud ja seega peaksime olema väga ettevaatlikud, kui me nüüd äh, räägime siin majanduskriisist. sest et küsimus seisneb ikkagi selles, kas me tunnistame, et võrdne kohtlemine ning mittediskrimineerimine on kallis, samal ajal siis peaks ikkagi ka hindama diskrimineerimise ja ebavõrdse kohtlemise maksumust konkreetsetele inimestele. nii et nagu öeldud, pidagem siiski silmas, milline on see mets seal puude taga ja vaadakem tervet teemat laiemas kontekstis. loomulikult siin on konkreetseid tehnilisi küsimusi, finantsteenused ja eluase, see on loomulikult oluline. mind rõõmustab see, et siin on siiski edusamme tehtud, vähemasti Hispaania eesistumise ajal, ilmselt Belgia eesistumise ajal juhtus sama, et äh, iga kord, kui tekkis, tekkisid tehnilised probleemid, siis järgmisel koosolekul töörühmas jälle tuldi välja äh, uute tehniliste probleemidega, millest said juba juriidilised probleemid nii et ma loodan, et me suudame keskenduda rohkem ikkagi selle teema sisulisele küljele ja ma arvan, et meie komisjoni ja ka meie parlamendi soov ning samuti nõukogu ja komisjoni soov on see, et selles valdkonnas ikkagi edasiminek toimuks ja et see toimuks kiiremini, sest et sotsiaalne nõudlus selle järele on juba pikka aega, vabaühendused ja inimesed, kes kannatavad diskrimineerimise all, meilt seda nõuavad. see oleks jällegi elemendiks, mis võimaldaks suurendada institutsioonide usaldusväärsust ähm, hetkel, mil see usaldusväärsus on sattunud löögi alla. ja nüüd veel nõukogust. oleks tore, kui sellised äh, regulaarsed arutelud kui sellised arutelud oleksid regulaarsed, võib-olla näiteks siis kord kuue kuu jooksul iga eesistumise ajal aga igal juhul tahaksin rõhutada seda, et see teema ei tohiks meie komisjoni päevakorrast kuhugi kaduda, aitäh. aitäh. kas nõukogu soovib omalt poolt midagi öelda? jah, ma tahaksin lühidalt vastata mõnele küsimusele, mis esitati ja tegelikult äh, ma arvan, et komisjon peaks samuti vastama. härra De Jong küsis meie käest, väga spetsiifilise küsimuse, ta küsis, mida Ungari eesistujana tegema hakkab. ja te teate, et Ungaris on nüüd uus valitsus, nad astusid alles ametisse, nii et isegi ministriportfelle pole veel täpselt jagatud. ja ei ole teada, kes hakkab mille eest vastutama ja seetõttu ei ole ungarlased veel saanud esitada oma uut programmi ja sellele küsimusele on praegu väga raske vastata. Ungaris alles toimuvad äh, läbirääkimised, nagu ma ütlesin, ja seetõttu ei ole teada, kes nende küsimuste eest hakkab vastutama. räägiti eranditest ja sellest, kas neid võiks anda eraelulistel ja perekonnaga seotud ähm, põhjustel, ehk siis äh, kas võiks anda erandi diskrimineerimisvastasest kohustusest inimese eraelu tõttu ei saa öelda, et selline erand automaatselt alati antakse pere, pereelu või eraelu tõttu, aga kui me vaatame majutusküsimust ja sellist majapidamist, kus inimesed peavad jagama kellegagi oma vannituba või kööki, siis tõepoolest tekivad teatud eraelulised probleemid ja seetõttu võib elamispinna omanikul olla õigus keelduda teatud isikutele oma elamispinda üürimast aga kui inimene ikkagi üürib välja korteri ja kasutab selleks kinnisvarabürood või ajalehekuulutusi, siis tegutseb ta avalikus sfääris ja talle ei saa enam ähm, võimaldada mingit erandit, nii seda vaatama peabki. nii et äh, see on, see erand on küll olemas, aga seda saab kasutada ainult väga piiratud juhtudel võib jääda mulje, et teatud liikmesriikides aktsepteeritakse diskrimineerimist rohkem kui teistes ja see ei ole mitte sellepärast nii, et ähm, me peaksime seksuaalset orientatsiooni või äh, puuet äh, tähtsamaks äh, kui teisi diskrimineerimise põhjuseid. sellele küsimusele on praegu väga raske vastata. loomulikult on olemas konventsioon, mis keelab isiku diskrimineerimise füüsilise puude alusel ja seetõttu pööratakse just sellisele diskrimineerimisele ka rohkem tähelepanu, sest inimesed kannatavad selle all tihti. siis küsiti, kas võib juhtuda, et äh, hakatakse toetama hoopis halbu tavasid ja ei pöörata tähelepanu heale praktikale üks põhjuseid, miks me seda direktiivi üldse arutame, ongi halbade tavade piiramine, nende parem kirjeldamine, nende sanktsioneerimine ja suurema läbipaistvuse nõudmine. kui me tõesti lubame mingeid erandeid, siis need erandid peavad olema äärmiselt piiratud, me peame täpselt teadma, miks need erandid on antud ja see, kes erandit taotleb, peab suutma tõendada, et ta seda erandit vajab. see tähendab suuremat läbipaistvust kindlasti on olemas selliseid tavasid, mida kasutavad teatud kindlustusandjad ja pangad, eh, mis tegelikult ei ole õigustatud ja me tahame neid tavasid paremini kirjeldada ja neid piirata. juhul, kui eh, pank või kindlustusettevõte tõesti kasutab mingit erandit, võib ta seda teha ainult läbipaistval moel, nii et eh, kõik kodanikud selgelt aru saavad, miks pank või kindlustusettevõte nii käitub. suur aitäh! suur aitäh, kas komisjon soovib uuesti sõna võtta, vastamaks küsimustele? suur aitäh! väga lühidalt. erandite kohta ja eriti selle erandi kohta, mida puudutas härra De Jong, ütleksin seda, komisjoni ettepanek ja väga põhjalik arvamus, mille on ette valmistanud Euroopa Parlament, arvestavad mõlemad sellega, et meil on olemas põhiõiguste harta ning on selge, et igasugused ettepanekud peavad olema kooskõlas selle hartaga. ja siinkohal tuleb mõelda ka selle, milline on siis õigus eraelu kaitsele. ma arvan, et komisjon peab siin täpselt läbi mõtlema, erinevad põhiõigused ja nende omavahelise tasakaalu ja ma arvan, et see tasakaal on saavutatud. komisjon ei nõustu ettepanekut lahjendama sellisel moel, et see tasakaal põhiõiguste vahel kaoks kui me mõtleme erinevatest diskrimineerimise põhjustest, siis rõhutan eraldi, et komisjon peab oluliseks selle ettepaneku terviklikkust. nii et ei tohiks hakata rääkima, et üks diskrimineerimise põhjus on justkui lubatavam või kergemini hoomatavam kui teine. meil on vaja õiguskindlust, mida peab väga oluliseks ka nõukogu ja õiguskindlus on oluline just praktilise rakendamise seisukohast see on ühtne direktiiv, ta peakski jääma ühtseks direktiiviks ja me ei tohi luua mingeid uusi hierarhiaid. kui hakata rääkima, et mõned diskrimineerimise põhjused, e, mõnda põhjust on raskem tuvastada kui teist, siis ma ei pea seda õigeks, sest minu meelest sellist tendentsi ei ole. vanusepiirangute küsimus ei puuduta mitte ainult tööturgu, vaid ka näiteks sotsiaalkindlustusskeemi ning seda tuleks kindlasti lähemalt uurida, kui meil on olemas direktiivi lõplik tekst samuti ligipääsu küsimus. siinkohal mainis äh, kolleeg ÜRO konventsiooni, mis annab õigused äh, puuetega inimestele ja me peame uurima, kuidas on praktikas võimalik äh, tagada ligipääsu kõigile ka puuetega isikutele, sest see on väga kulukas Nende sätete rakendamine võib seetõttu võtta kaua aega, kuid direktiivi terviklikkuse säilitamine on meile ikkagi kõige olulisem. suur aitäh, ma annan sõna veel Sofi Intveldile, kuid väga-väga lühidalt jah, kolmkümmend sekundit. ma tahaksin Belgiale kui eesistujariigile selgitada, et mina ei viidanud eranditele, mida e, taotlevad ettevõtted, kindlustusandjad või pangad, vaid neile eranditele, mida liikmesriigid soovivad enda jaoks e, küsida sellistes valdkondades, kus nad arvavad, et kodanike õigusi ei ole vaja piisavalt kaitsta ning just see valmistab mulle muret. aitäh, sõna saab e, härra Kirm, kes on Euroopa Liidu põhiõiguste ameti direktor. suur aitäh! ma saan väga hästi aru, kui palju on kell ja seetõttu piirdun oma sõnavõtus lihtsalt kõige tähtsamate märkustega. suur aitäh, et olete mind täna siia kutsunud, et saaksin teile esitada aruande homofoobia, transfoobia ja diskrimineerimise kohta see aruanne, mida teile tutvustan, on esimene omataoline, mille Euroopa Liidu põhiõiguste amet on kaot-, äh, koostanud ning selles analüüsitakse erinevaid õiguslikke trende ja tendentse. me kavatseme tulevikus kindlasti koostada veel selliseid raporteid, mis keskenduvad teatud spetsiifilistele valdkondadele. ja äh, iga selline raport äh, näitab lühidalt ka seda, milline on õiguslik olukord ja millised on ähm, õigusalased eesmärgid kindlasti on need raportid eh, väga mitmes mõttes huvitavad, sest nad näitavad eh, valitsevat olukorda. kuid eh, me soovime neis raportites saavutada ka lisaväärtust ja selle lisaväärtuse annab tendentside kirjeldamine. ilmselt te näete, et ka teiepoolne sekkumine mõjutab reaalset olukorda. või mõnel juhul võite te ka näha, et teie sekkumine ei ole midagi, mingeid muudatusi kaasa toonud ja see omakorda näitab, millisel tegevusel või millisel sõnastusel on kaalu ja millisel mitte. üldiselt äh, võib öelda, et äh, raport näitab, et äh, erinevates valdkondades on saavutatud edu, et õigusaktid on paranenud ja seni tavaks olnud fenomenid hakkavad kaduma. aastal kaks tuhat kaheksa arutas teie komisjon neid valdkondi, millest mina teile täna räägin, andmed pärinevad aastast kaks tuhat seitse ja need andmed, mida mina täna tutvustan, on pärit siis aastatest kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa ja mõned isegi käesolevast aastast, aastast kaks tuhat kümme. ma pean oma märkmeid äh, siin vaatama, sest äh, püüan oma ettekannet kokku võtta kuid äh, kõigepealt tahaksin siis rääkida sellest, et kui me vaatame vägivalda ja ähm, seda, kuidas äh, kriminaliseeritakse homoseksuaalseid äh, ja transseksuaalseid isikuid, siis me näeme, et praegu keelavad sellist äh, käitumist ja selliste isikute vastu viha õhutamist ainult kolmteist liikmesriiki. eelmisel aastal oli nende riikide arv kaksteist, nii et see on isegi ühe võrra suurenenud üksteist liikmesriiki käsitlevad homofoobset viha raskendava asjaoluna oma eh, kriminaalõiguses ning eh, ka sellesse nimekirja on siis lisandunud kaks uut riiki. väga positiivne on märkida, et Šotimaa on esimene Euroopa Liidu eh, kohtualluvuspiirkond, kus öeldakse, et transseksuaalse isiku tagakiusamine tema seksuaalse sättumuse tõttu on kriminaalõiguslikus korras karistatav tegu meie peame mõtlema sellele, kuidas rakendada võrdse kohtlemise põhimõtteid liikmesriikides ning ähm, rakendamise küsimuses on samuti saavutatud äh, suurt edu. tervelt äh, kaheksateist liikmesriiki keelavad äh, diskrimineerimise seksuaalse sättumuse alusel ka teistes valdkondades kui tööturg, näiteks ligipääs kaupadele ja teenustele, nagu te arutasite eelmises, nagu te arutasite eelmistes sõnavõttudes kolm aastat tagasi oli selliseid äh, liikmesriike kuusteist, nüüd on neid kaheksateist. ning äh, kahekümnes liikmesriigis enne kaheksateistkümnes on äh, võrdsuse, rassilise võrdsuse direktiivi alusel loodud vastav ametikoht, kes muuhulgas uurib ka diskrimineerimist töökohtadel, mis toimub seksuaalse sättumuse alusel. veel üks areng mis puudutab äh, isikute vaba liikumist ning perekondade taasühinemist. Äh, see areng seisneb selles, et äh, kolm liikmesriiki on selgesõnaliselt parandanud oma õigusakte, kuigi see on samm vastupidises suunas ja öelnud, et ennekõike võivad perekondade taasühinemist taotleda või perekondade taasühinemist võivad taotleda ainult äh, need paarid, äh, mille osalised on erinevatest sugupooltest. nii et äh, need kolm liikmesriiki on vastu võtnud selgesõnalised õigussätted selles suhtes, et perekond moodustub ainult vastassoolistest täiskasvanutest ning see on vastupidine samm sellele, mida Euroopa Liidus üldiselt alal hoitakse, ehk siis, et kõikide isikute õigused on võrdväärselt kaitstud, olenemata nende seksuaalsest sättumusest. ja mul on kahju, et need kolm liikmesriiki on sellise selgesõnalise sätte vastu võtnud, sest üldine tendents Euroopa Liidus on vastupidine. neli liikmesriiki alates aastast kaks tuhat seitse on lisandunud neile, kellel on olemas õigusaktid äh, samasooliste abielu kohta. ning kolm liikmesriiki on vastu võtnud õigusakti registreeritud äh, partnerlussuhte kohta. seega on olemas äh, selge tendents, mille alusel tunnustatakse ka samasooliste abielu või vähemalt registreeritud partnerlussuhet kuid kolm riiki on vastu võtnud selgesõnalise õigussätte vastupidises suunas nii palju siis sellest, üldised tendentsid on positiivsed. negatiivsed mõjud tulenevad ennekõike ebatolerantsetest hoiakutest, mida me hakkame uurima oma eh, järgmises raportis. praegu uurisime me ennekõike õigusrežiime ja tulevikus on kindlasti huvitav vaadata, kuidas mm, kajastuvad äh, ühiskondades, äh, kuidas kajastuvad ühiskondade muudatused just nimelt äh, sotsiaalsetes ähm, mustrites meie uurimused on näidanud, et ähm, haridussüsteem, eriti algkool ja põhikool, on väga suure tähtsusega ma oleksin tahtnud tegelikult rääkida väga palju kauem, aga ma mõistan, et minu aeg on lõppenud. palun äh, lugege meie aruannet. seal on väga palju andmeid, on väga palju tabeleid, äh, mida vaadates te võite aru saada, mis toimub erinevates liikmesriikides ja neid omavahel võrrelda. ning äh, ma loodan, et minu sõnavõtt ja see raport aitavad kaasa uuele horisontaalsele direktiivile, sest me vajame seda olen külastanud erinevaid liikmesriike ja tegelikult on väga raske selgitada, miks valitseb diskrimineerimise valdkonnas selline hierarhia. seetõttu loodan ma, et järgmine eesistuja suudab need ebakõlad Euroopa Liidu õigusaktidest kaotada, aitäh! aitäh ka teile, härra Kirm! meil on väga hea meel, et saite täna hommikul meie juurde tulla proua Intvelt on veel kord soovinud sõna ja ma annan talle sõna, kuid diskussiooni ma ei ava, sest selleks aega ei ole. Sofi, palun. mikrofon. meil on väga vähe aega, nii et sõna saab ainult Sofi Intvelt. okei okay. uh,. Mrs Boskurt, you wanted to say. proua Boskurt. ja, ik ben wel een beetje even in de war, want is er ma olen segaduses. debatti ei ole, siis küsimusi esitada ei saa. võite esitada lühikese küsimuse, kuid debatti tõesti ei tule, sest meil ei ole aega. mul on sellest kahju. mul on sellest kahju, sest härra Keerum on siia juba tulnud. meil on kõigil selle üle väga hea meel, ta on meile pidanud ettekande, kui me sellest rääkida ei saa, sest aega ei ole, siis, siis sellest on kahju, mis mõtet siis üldse on ettekannet kuulata siiski kaks lühikest küsimust. kuidas on äh, kandidaatriikidega? Te rääkisite kahekümne seitsmest liikmesriigist, aga on ju veel kandidaatriike, kes soovivad astuda Euroopa Liitu ja kes samuti peavad äh, täitma tingimusi. kas te olete uurinud, kas nad täidavad neid tingimusi ja kui ei täida, mida te ette võtate? ja teiseks Te rääkisite äh, liikmesriikidest, kus valitsevad raskendavad asjaolud sellepärast et õigusaktides esineb homofoobseid sätteid. aga kuidas on nende isikute registreerimisega kõnealustes liikmesriikides? sest eh, me kõik teame, et olukord ei ole kaugeltki nii hea, kui peaks olema. mida te selle kohta ütleksite? aitäh. sellisel juhul on õiglane, kui me ka Sofile sõna anname. I appreciate it härra Tean. Yes, I, I shall be. ma teen väga lühidalt, sest aega on vähe. aga härra Keerum väärib kiidusõnu, eriti meie komiteelt, meie komisjonilt selle eest, et ta on selle raporti koostanud. ma arvan, et meie komisjonis tuleks äh, see küsimus kindlasti võtta põhjalikumalt arutlusele ja ma soovin seda lõunal kolleegidega ka arutada, aga äh, paar sõna debati kohta, mis toimus täiskogu istungil, äh, proua volinik Reding ütles seal, et mõned liikmesriigid jätavad oma õigusaktidest täiesti välja samasooliste abielud ning volinik Reding ütles, et äh, see läheb tegelikult vastuollu olemasolevate direktiividega, mis tagab äh, töötajate vaba liikumise. ja ma tahaksin teie käest küsida, härra Kerum, kas te nõustute selle väitega, sest äh, komisjon tegelikult ei ole veel vastanud kirjalikult, kui nad kirjalikult vastaksid, siis oleks meil võimalik astuda teisi samme samasooliste abielu välistamise vastu. härra Kerum. aitäh! mis puudutab kandidaatriike, siis seni ei ole võimalik olnud nendes liikmesriikides uurimusi läbi viia, kuid sel nädalal sai Horvaatia meie ametis vaatleja staatuse, mis tähendab seda, et nüüd on võimalik Horvaatias ka läbi viia neid uurimusi, loodetavasti järgmisel aastal juhtub nii ka Makedooniaga, mis aga saab Türgiga, seda näeme ilmselt palju kaugemas tulevikus sellega tahan öelda, et vähemalt Horvaatias on kindlasti võimalik lähitulevikus samasuguseid uuringuid äh, läbi viia. praegu meil Horvaatia kohta andmeid ei ole, kuid ma nõustun teiega, et äh, tähtis on neid hankida. raskendavate asjaolude registreerimine, selle kohta ma praegu midagi vastata ei oska. üldiselt äh, oleme vaadanud mitmeid erinevaid äh, võimalusi andmete kogumise kohta. just nende andmete, mis puudutab seksuaalset sättumust. aga sellest küsimusest äh, ma saan rääkida teile pikemalt äh, mõnel hilisemal koosolekul. liikumisvabadus ja perekondade taasühinemine nii oma praeguses kui teistes raportites oleme alati käsitlenud direktiivi töötajate vaba liikumise kohta, kuid ähm, antud ajahetkel arvan, et on õigem, kui komisjon esitab oma õigusliku analüüsi ja kui see on olemas, siis saame me omakorda vastata. aitäh! aitäh, härra Keerum! sellega me lõpetame oma päevakorrapunkti. ja enne kui me läheme edasi punkti juurde kolmteist, pean teile tegema ka ettepaneku äh, Ehm, määrata ametisse sellised raportöörid nagu proua Haudala, kes räägib määruse kakssada nelikümmend üheksa, tuhat nelikümmend üheksa murd null üks eh, rakendamisest. proua Intvelt, Euroopa Liidu Kanada lepe ja reisijate isikuandmete kasutamine. Need olid siis eh, raportöörid, kelle määras ametisse koordinaatorite koosolek ja edasi kolmeteistkümnes punkt, sõrmejälgede võrdlemine, Eurodax süsteemi kehtestamine, uuesti sõnastamine. tegemist on osa, osaga paketist ning äh, nüüd äh, arutame me raporti projekti, millega parandatakse olemasolevat äh, Eurodax süsteemi ja selle uue arvamuse esitas siis üheteistkümnendal oktoobril kaks tuhat kümme Euroopa Komisjon ning meie kolleeg proua Makovei on äh, selle ettepaneku raportöör. tema kõigepealt tutvustab seda ettepanekut ja siis äh, avame diskussiooni. suur aitäh! nagu äh, proua esinaine teile juba ütles, kallid kolleegid, on komisjon esitanud ettepaneku Eurodax süsteemi kehtestamise uuesti sõnastamiseks, ettepanek tuli üheteistkümnendal oktoobril kaks tuhat kümme ja see on kolmas äh, ettepanek alates kolmandast detsembrist kaks tuhat kaheksa. toona tuli esimene ettepanek ning seitsmendal septembril kaks tuhat üheksa tuli teine ettepanek. nüüd siis äh, üheteistkümnendal oktoobril kaks tuhat kümme on äh, tulnud kolmas ettepanek, mis puudutab ennekõike õiguskaitseorganite tegevust ja millega võetakse arvesse Euroopa Parlamendi resolutsiooni maist kaks tuhat üheksa ja ka neid arutelusid, mis on toimunud nõukogus lisaks äh, tuuakse sisse kaks uut elementi. artiklis kaheksateist lõige neli räägitakse sellest, et tarvis on äh, kontrollida automaatseid, äh, mm, automaatseid vastuseid, et neid peab kontrollima sõrmejälgede ekspert ning teine parandus puudutab seda, et vastavalt Dublini määrusele tuleb Eurodaki süsteemi Äh, sisse viia ka infolehte, mis valmistatakse ette vastavalt tablin äh, neli määrusele. ma saatsin eelmisel nädalal laiali oma raporti projekti, kus äh, olen pikemalt vaadanud Euroopa Andmekaitseametniku arvamust, mis pärineb veebruarist kaks tuhat üheksa ning eh, samuti Eurodaki andmeid aastatest kaks, aastatest kaks tuhat üheksa ja kaks tuhat kümme ning minu järeldused langevad kahte kategooriasse. kõigepealt eh, tehnilised parandused, näiteks eh, parandused, mis puudutavad koos, asjade kooskõlla viimist Lissaboni lepinguga ning siis erinevate viidete tegemine tekstis. Need on tehnilised parandused ning teised parandused on kvalitatiivset laadi, näiteks näiteks artikkel neli, kus räägitakse uutest tehnoloogiatest, ehm, täpsemalt artikkel neli lõige neli, eh, kus komisjon peab määratlema üleminekuaja ja ehm, need artiklid, kus räägitakse, räägitakse statistiliste andmete kogumisest eh, ning ligipääsust neile andmetele mind huvitab väga, mida arvavad kolleegid minu raporti projektist ja komisjoni ettepanekust ning ma tänan variraportööre meie esialgse diskussiooni eest, mille me pidasime maha juba oktoobris. ning eh, enne lõppsõnade ütlemist tahaksin ma teha paar märkust ka selle kohta, millised on liikmesriikide õiguskaitseorganite ja Europoli võimalused kasutada Eurodaki keskset eh, infosüsteemi ja infobaasi selleks, et tõkestada terroristide ja teiste kurjategijate tegevust. komisjoni ettepanekus septembrist kaks tuhat üheksa on kõik need võimalused toodud, kuid äh, nagu ma rõhutasin, ei arutame praegu mitte seda ettepanekut, vaid äh, kahe tuhande kümnenda aasta oktoobri oma eelmise aasta ettepanekus öeldi, et äh, võimalus saada andmebaasidest andmeid peaks olema lubatud ainult siis, kui võrdlus siseriiklike andmebaasi sõrmejälgede ning äh, automaatsete vastajate vahel vastavalt äh, nõukogu, nõukogu määrusele kuussada viis äh, aastast kaks tuhat kaheksa toob kaasa mingeid ebakõlasid. peale selle võiks võimaldada ligipääsu kesksesse andmebaasi ainult siis, kui uuritakse terroristlikke kuritegusid või teisi äh, seeria kuritegusid ja kui on tõsist põhjust uskuda, et võrdlus keskse andmebaasiga, võrdlus siis liikmesriigi andmebaasi ja keskse andmebaasi vahel võiks kaasa tuua olulist edasiminekut nende kuritegude uurimisel. lisaks arutatakse ka Eurotaki süsteemis hoitavate andmete ähm, tüüpi ja seda, kui kaua neid seal hoida tohib, ma arvan, et sellega te olete kursis ning nõukogu otsuses ei hakata detaile täpsustama, neid täpsustatakse teistes instrumentides. meil on olemas nõukogu raammäärus äh, luureandmete vahetamise kohta äh, liikmesriikide õiguskaitseorganite vahel ning samuti otsus vastastikuse õigusabi kohta. ma tahtsin, et te saaksite aru neist kõige tähtsamatest elementidest kuivõrd kõik need on seotud sellega, millistel organitel on äh, ligipääs Eurodaki süsteemile. ja veel kord, kõik need elemendid ei ole äh, komisjoni uues ettepanekus sees, kuid äh, nõukogus on liikmesriigid ühehäälselt otsustanud, et sellise ligipääsu sissekirjutamine otsuses, sellesse teksti oleks soovitatav komisjon on oma praegusest ettepanekust selle võimaluse küll välja jätnud, sest äh, ta soovib neid äh, võimalusi täpsemalt arutada paketi teistes osades ja ähm, siis, kui äh, laiamahulised, suuremahulised IT-projektid on täpsemalt läbi mõeldud, kuid ma tahaksin teile südamele panna, et neid võimalusi peame me arutama ja neile mõtlema juba praegu kui eh, kolleegid eh, tahavad nendest küsimustest eh, täpsemalt rääkida, siis võin hakata viitama olemasolevatele õigusaktidele täpsemalt, kuivõrd need määratlevad tehnilised tingimused õiguskaitseorganite igapäevaseks tööks. kokkuvõttes tahaksin öelda, et tegemist on tähtsa menetlusliku edusammuga ning muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksas detsember ma soovin äh, pidada variraportööridega ka teise koosoleku, kus me saaksime arutada kõiki muudatusettepanekuid, mis meile on esitatud ja liibe komisjon võiks hääletada kahekümne esimesel, kahekümne viiendal või kahekümne kuuendal jaanuaril, aitäh! suur aitäh! härra, proua Makovei, kas nõukogust keegi soovib äh, sõna?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 komisjon loomulikult võtab arvesse läbirääkimistest, mis on toimunud ka teistes institutsioonides. kuid tegelikult nõukogus ei ole siin enam äh, eriti millestki rääkida, paar tehnilist kohandust, aga igal juhul meie töö alus on väga hea nüüd ligipääsust Eurodaki andmebaasi. sellele on ligipääs mm, õiguskaitseorganitel. kõik liikmesriigid on meile väljendanud oma pettumust, sellepärast et komisjonil, et komisjoni ettepanek on piiratud vaid õiguskaitseorganitega. komisjon on öelnud nõukogule, et loomulikult tulevikus on ta valmis arvesse võtma ka kõiki teisi elemente. komisjon, kas te soovite sõna? Yes, thank you, madam chair. suur tänu, proua eesistuja ma arvan, et mul ei ole vaja enam üle korrata seda ajakava, tegemist on juba kolmanda ettepanekuga komisjonilt. praegune ettepanek kiideti heaks üheteistkümnendal oktoobril ja veel kord tasub korrata seda, et Belgia eesistuja tõepoolest soovib edasi liikuda terve varjupaigapaketiga ja võimaldada ka äh, IT-agentuuri ähm, loomist kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguseks käesolev ettepanek tegeleb kõikide eesmärkidega, mis oli juba esimeses ettepanekus, esiteks Dublini määruse parem ellurakendamine, isikuandmete parem kaitse ning samuti Eurodaki operatiivtoimimise küsimused. nagu te teate, siis praegune ettepanek annab Eurodaki haldamise üle komisjonile. kõik sõltub muidugi nõukogus toimuvate läbirääkimiste tulemustest ja Äh, samuti ka sellest, äh, mis ähm, on lõppkokkuvõttes kirjas Euroopa Parlamendi seadusandlikus resolutsioonis. eesmärgiks äh, on see, et Eurodaki komitee saaks siin kasutada ka komitee menetlust ja Euroopa Liidu vajadus saada pidevalt ajakohastatud informatsiooni, see on jällegi üle kontrollitud ja sellest räägitakse praeguse mä-, enne oli see määruse preambulis ja nüüd on seda selgitatud teksti artiklites. ja nüüd ligipääs äh, vaid õiguskaitse eesmärkidel, see võeti tagasi ja ka sellega kaasnevad sätted on tekstist kustutatud. ühtlasi tahaksin teie tähelepanu juhtida ühele teemale, mis võib osutuda oluliseks tuleviku läbirääkimistes. ka seadusandjad peavad jõudma kokkuleppele e, teise kategooria andmete osas, siin räägitakse ebaseaduslikust territooriumile sisenemisest nimelt siis inimesed, kes on kinni peetud sellepärast, et nad ületasid välispiiri ebaseaduslikult, seda, neid andmeid säilitatakse kaks aastat, kuid komisjon oma esimeses ettepanekus ja ka terves läbivaatamise protsessis on teinud ettepaneku äh, vähendada seda perioodi ühe aastani, selleks et see oleks ähm, ka loogilisem ja läheks kokku Dublini määruse eesmärkidega Euroopa Parlament ja nõukogu on praeguseni eriarvamusel. ja nüüd õiguskaitseorganite ligipääs, komisjon võtab arvesse seda, et liikmesriigid soovivad äh, taas sisse lisada siia ettepanekusse selle aspekti, volinik Malmström aga on väljendanud oma seisukohti, ta tegi seda viimasel justiits- ja siseküsimuste nõukogul ja on öelnud, et ta võib sellist ligipääsu uuesti kaaluda, aga seda vaid osana suuremast, laiemast ligipääsust ning ähm, komisjoni, vabandust, nõukogu positiivsemast suhtumisest tervesse varjupaigapaketti. ja siin peaks rääkima kindlasti ka äh, peatamisklauslist. suur tänu, arutelu on nüüd avatud. kõnelejad on mul juba nimekirjas olemas, härra Moraes, palun. Um, suur aitäh variraportööride kogunemise peateemaks oli ligipääs andmebaasile õiguskaitseorganite poolt, nüüd kui komisjon on selle elemendi siit ettepanekust välja võtnud, siis see kindlasti kiirendab tervet protsessi ja äh, protsessi terve varjupaigapaketi osas ja kindlasti äh, toetatakse ka siin väga laialt tehnilisi muudatusettepanekuid, mille on teinud proua Makovei. tegemist on ümbersõnastamisega ja seega me piirdume vaid nende elementide muutmisega, mida on komisjon juba muutnud ja seega ma kindlasti arvan, et meie koostöö proua Makoveiga on olnud väga positiivne ja kindlasti saame kaasa minna tema mõistliku lähenemisega meie fraktsiooni jaoks peamise komistuskivi on komisjon siit nüüd eemaldanud. ja meie tõesti loodame, et varjupaigapaketi osas liigume edasi võimalikult kiiresti. proua Veeber meie variraportöör Sarah Latvort täna siia kohale tulla ei saanud ja seega võtan sõna tema nimel. see, mida tema tahab öelda, on see, sama, mida ALDE fraktsioon on öelnud. me toetame proua Makovei raportit ja me hindame väga seda, et mõned siin tehtud märkused paremate standardite osas on siia raportisse ka sisse võetud. komisjon on eemaldanud siit võimaluse äh, et võim, et õiguskaitseorganitel oleks ligipääs andmebaasile, kuid nüüd, olles ära kuulanud selle, mida ütles raportöör ja mida ütles ka nõukogu, siis kuigi me ilmselt lähme selle raportiga kaasa, siis ikkagi on meil üks murepunkt, nimelt siin äh, jäetakse lahtiseks võimalus see aspekt tulevikus ära muuta. kuulasime just nõukogu, kes ütles, et tegelikult tahetakse võimaldada õiguskaitseorganitele ligipääs andmebaasile. ja meie oleme väga tugevalt selle vastu, tegemist on ka selge signaaliga, mille tahame saata nõukogule, Belgia eesistujale ning samuti Ungari eesistumisele, mitmetel eri põhjustel viimaste nädalate jooksul on ilmselt kõik saanud hoiatusi andmekaitseasutustelt ja kodanikuühiskonnalt, kes on avaldanud arvamust selle ettepaneku vastu just nimelt sellepärast, et see tähendaks, et Eurotac muutuks lihtsalt ähm, kriminaaljuurdluse instrumendiks. see läheb vastuollu andmekaitsereeglitega, sellepärast et õiguskaitseorganil oleks võimalik saada inimese biograafilisi andmeid, mis on seotud tema sõrmejälgedega. ja komisjoni võimu, vabandust, mõju-uuringust kahe tuhande kaheksandast aastast räägitakse ka lisamaksumusest, mis tuleneks ähm, uutest töötlemise funktsioonidest ja see maksumus on Euroopa Liidu kui ka riiklikul tasemel kindlasti ei soovi liikmesriigid nii kallist lisameedet, mille lisandväärtus äh, on kaheldav. ja kindlasti ei lähe see kokku esialgsete eesmärkidega ja seega me siiski soovime, et jääksime eelmise versiooni juurde. proua Tei- äh,, härra Tei Jung, palun ähm suur tänu, proua eesistuja. mind teinekord üllatab see, kuidas liikmesriigid ei suuda üldse vaadata tagasi minevikku, kui nad lähevad arhiividesse ja uurivad lähemalt Dublini konventsiooni siis selle ideeks oli sõrmejälgede talletamine, ühtlasi selle riigi vä-, kindlaksmääramine, kes vastutab varjupaiga taotluse eest. ja mitte kunagi ei ole siin kasutatud argumenti selleks, et seda peaks kasutama terrorismivastases võitluses. nii et on neil põhjustel ja ka teistel põhjustel, mis siin täna on välja toodud, äh, ikkagi läheb täieslikku vastuolu andmekaitsereeglitega, sellepärast et te muudate üldse äh, Äh, selle süsteemi esialgsed eesmärgid. minu arvates on see väga tõsine ja loomulikult tahaksin siin õnnitleda äh, ka komisjoni selle eest, et nüüd äh, on tuldud välja ettepanekuga, kus seda ligipääsu sees ei ole. kui see siia sisse võetaks, siis tegemist oleks väga vale sõnumiga ja loomulikult juriidiliselt looks terve instrumendi osas suuri probleeme. nüüd teiselt poolt komisjoni lähenemine jääda terve varjupaigapaketi juurde, see, seda toetab terve meie fraktsioon ja nüüd viimane märgus, mis puudutab raportit ennast, ennast, tänan Monika Makoveid e, tehniliste muudatusettepanekute eest ja kindlasti meie arutelud selle teema osas osutuvad väga viljakaks, kuid samas olen täheldanud, et proua Makovei raportis viidatakse siiski Äh, ligipääsule õiguskaitseorganitele ja sellest on muidugi kahju. suur aitäh! <clears throat> härra Albrecht ka mina tahaksin tänada proua raportööri ja variraportööre hea lähenemise eest ja tahaksin lihtsalt mainida seda, et mina toetan proua Veberit õiguskaitseorganite aspekti osas parlament äh, on seda väga tugevalt kritiseerinud, on toodud välja mitmeid argumente, millel põhinedes meie arvame, et see ei ole proportsionaalne, see andmebaas ei peaks äh, olema kasutatav äh, uutel eesmärkidel, näiteks õiguskaitse eesmärkidel ja seega tahaksin paluda, et komisjon ja parlament teeksid koostööd selleks, et see aspekt siit ettepanekust välja võtta tundub, et nõukogus aga toetatakse ühehäälselt seda, et õiguskaitseorganid sellele ligipääsu saaksid, nii et siis peamegi arutama seda küsimust nõukoguga. ja mina arvan, et väga oluline on see, et parlamendi seisukohad oleksid selles osas ikka ja jälle väga selged. suur aitäh, Monika, palun uh,! Thank you, so it's, it's suur tänu! seega nüüd on väga selge, kui me kuulasime komisjoni nõukogu ära, läheme selle ettepanekuga edasi praegusel kujul. või vähemalt mina sain nii aru. vähemalt nendes sätetes, mis puudutavad andmetele ligipääsu. teiste muudatusettepanekute puhul on ka asi selge ja kehtestatud on siis rahu meie vahel. suur tänu kõigile nende panuste eest. kui tähtajad sobivad, siis teisel kohtumisel arutame küsimust edasi, kaasa arvatud õiguskaitseorganitele ligipääsu lubamise küsimust suur tänu ja nüüd on meiega juba ühinenud volinik Malmström ja teeksin siis ettepaneku alustada meie päevakorra kuueteistkümnenda punktiga, mis puudutab sisejulgeoleku strateegiat ja tuleme neljateistkümnenda ja viieteistkümnenda punkti juurde tagasi, mis puudutavad Euroopa Liidu ja eh, Brasiilia vahelisi viisakokkuleppeid hiljem tagasi. raportöörid on eh, Romakovei ja eh, kas raportöörid nõustuvad sellega, et kõigepealt anname sõna volinikule ja pärast jätkame oma raportitega? nõusolek on saadud, seega palun, proua volinik, tulge laua juurde I am very happy to receive among us Commissioner Malmström. mul on väga hea meel täna vastu võtta volinik Malmströmi, kes esitab meile Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegia dokumenti. see võeti vastu eelmisel esmaspäeval. kasutan võimalust tuletada meelde, et libe kavatseb selle teema kohta omaalgatusliku raporti koostada, raportööriks on määratud proua Borsellino. suur tänu veel kord, proua volinik, ja nüüd saate sõna teie, palun. suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed väga kena on siin jälle tagasi olla. viima-, viimastel nädalatel oleme me muidugi mitmel korral juba kohtunud, aga täna olen ma siin, et tutvustada teile Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegiat ja tahaksin tänada siin ka sekretariaati, et te kohandasite oma päevakorda ja, ja kalendrit veidi, eh, et ma saaksin teile kõigepealt strateegia esitada ja siis alles nõukogule, see on väga hea. nagu te ütlesite juba, komisjon võttis strateegia vastu eelmisel nädalal ja eh, see kajastab meie ühist ambitsiooni äh, läheneda julgeolekule terviklikult, arvestades kõiki meie meetmeid, mis tulenevad Lissaboni lepingust. paljud on kindlasti tundnud frustratsiooni, et julgeolekustrateegia on olnud väga killustatud ja eh, pole suudetud eh, mõista, et kõik valdkonnad, julgeolekuvaldkonnad on tegelikult üksteisega seotud tehtud. nüüd on võetud palju eh, terviklikum lähenemine omaks. me oleme välja toonud viis põhivaldkonda, mis vajavad eritähelepanu, kus eh, julgeolek jääb küll eh, liikmesriikide pädevuse, kuid Euroopa Liit tahab oma lisaväärtust anda ning muuta olukorra veelgi paremaks. organiseeritud kuritegevus, terrorism, piirikontroll, kriisi ohjamine ja me soovime eh, vastavad tegevuskavad nelja aasta jooksul ellu viia, tagamaks parem julgeolek kogu ühiskonnale. alustame siis organiseeritud kuritegevusega. me teame, et igapäevases elus on mitmeid eh, nii-öelda väikekuritegusid, taskuvargused, eh, autovargused, mis tegelikult on osaks suurtes organiseeritud kuritegevuse võrgustikes selleks, et lihtsalt raha koguda, seetõttu on vaja piiriülest koostööd, et kriminaalvõrgustikud kahjutustada äh, loomulikult on vaja rünnata kurjategijaid seal, kus nad on kõige haavatavamad, arvestades praegust, praeguseid õigusakte, peame kaaluma, mis on võimalik, mida on võimalik ette võtta liikmesriikide tasandil eh, ja kuidas tagada see, et ebaseaduslikult teenitud raha ei eh, satuks eh, seaduslikku tegevusse ja kuidas paremini koostööd teha, et vältida korruptsiooni ning rahapesu kevadeks koostatakse ka vastavad ettepanekud. terrorismi puhul teame me kahjuks, et Europol on äh, siiski teavitanud meist eelmisel aastal toimunud kolmesajast terroriakti katsest ja viimastel nädalatel äh, me nägime ka, mis toimus äh, kaubavedudega Jeemenist. sageli on juhtunud nii, et meie oma Euroopa Liidu kodanikud on kuidagi sattunud vägivaldse ekstremismi võrgustikku ja seetõttu on vaja eelkõige tähelepanu pöörata ennetustegevusele, samuti äh, julgeolekupoliitilistele ettepanekutele ja me soovime välja töötada platvormi radikaliseerumise vastaseks võist-, võitl-, võitluseks, et välja selgitada, kes on need isikud, kes võivad sattuda ekstremistide eh, propaganda mõju alla ja eh, tahaksime vahetada ka parimaid kogemusi liikmesriikide vahel. nagu te eh, juba eeldada võite, me kavatseme järgmisel aastal ka välja tulla ettepanekuga isikuandmete kogumise kohta Euroopa Liidus äh, muide, küberkuritegevus on tä-, täiesti reaalne oht, et segaduse tekitamiseks ei ole vaja alati pomme, me teame mitmeid juhtumeid, kui inimeste identiteet on elektroonilisel teel varastatud ja niisugused juhtumid sagenevad kahjuks. rääkides uutest võimalustest, mis on tekkinud ka seoses terrorismiga, tuleb märkida ka näiteks võimalusi panga äh, andmeid varastada ja seetõttu on vaja äh, äh, küberreageerimise rühmi kõikides liikmesriikides, mõnedes liikmesriikides on niisugused rühmad juba olemas, teistes riikides on vaja veel tuge vastavate rühmade, töörühmade loomisele, et vastata küberrünnakutele, sest kindlasti neid hakkab tulema. ja me tahaksime ka äh, just kuritegevalikud võrgustikud kriminaliseerida. nüüd äh, Schengeni koostöö on Euroopa Liidu koostöövaldkondadest üks kõige paremaid saavutusi üldse, äh, see aitab meil siis tõhusalt piirikontrolli teostada, aga me peame olema kindlad, et süsteemid toimivad. piirikontroll ja, ja tollitöötajad peavad kindlasti kõige kuumematest punktidest paremini Euroopa Liidu piirides koostööd tegema, selleks et äh, välistada illegaalide saabumist, illegaalse kauba saabumist Euroopa Liitu ja järgmisel eh, aastal kavatsetakse Euroopa piirikontrolli eh, ettepanekut teha selleks, et eh, võidelda salakaubandusega. meil saab kindlasti olema parem alus ühiseks võitluseks niisugust liiki, seda liiki kuritegevusega viimastel kuudel oleme kuulnud Äh, mitmesugustest looduskatastroofidest samuti, mis on väga palju kahju teinud. toksiline üleujutus äh, Ungaris, Islandi vulkaanipurse, Madeira üleujutused. Äh, mm, niisugused katastroofid eeldavad Äh, üldist koostööd, niisugused küsimused ei lange ainult transpordi või majanduse valdkonda, niisugustele küsimustele tuleb terviklikult läheneda. samuti tuleb välja töötada Euroopa kriisiohjamise süsteem. uues Lissaboni lepingus on juba solidaarsusklausel, me peame välja arendama riski hindamise süsteemi, et äh, ühiseid raporteid koostada kriisiolukordades, seetõttu me tahame erakorralise äh, reageerimise süsteemi välja töötada samuti on väga oluline äh, strateegiline lähenemine, teeme koostööd teiste volinikega nendes valdkondades ja tegemist on protsessiga, äh, mis on ka äh, Euroopa Parlamendilt, liikmesriikidest ettepanekuid saanud ja ma mõistan ka, et proua Borsellino kavatseb vastava raporti koostada, me oleme valmis teiega koostööd tegema, see on suurepärane mõte meie mõtted peavad ka realiseeruma, sest meil ei ole vaja lihtsalt järgi järjekordseid dokumente Euroopa Komisjonilt, meil on tõelised julgeolekuväljakutsed Euroopa Liidu ees ja me peame ära hoidma ohtusid. kui ohud siiski kerkivad üles, siis me peame minimeerima riske ja välja töötama ka plaani kahjude heastamiseks me kavatseme ka e, iga-aastaseid aruandeid koostada ja niisugune aruanne oleks muidugi jällegi hea võimalus arutada koos teiega ja nõukoguga julgeolekuküsimusi. see on meie sisejulgeoleku strateegia parandamise ettepanek, see on välja töötatud teie ja, ja nõukoguga koostöös ja ma loodan, et meie koostöö jätkub, et need kavad ka praktikas rakenduksid Roisteneri, see oli minu lühike, lühike tutvustus selle väga mahuka ja ambitsiooniga dokumendi kohta, aga ma olen teie käsutuses täna ja loomulikult ka hiljem, kui te hakkate oma raportit koostama, et neid küsimusi edasi arutada. tänan! suur tänu, ütleb esinaine. kõigepealt suur tänu, et te jagasite oma, oma mõtteid meiega ja, ja meil on ka väga pikk sõnavõtusoovide nimekiri kõigepealt annaksin proua Porcelinole, raportöörile sõna, palun. suur tänu. ma ei tea, kas te kuulete mind hästi, sest mul on hääl ära aga tahaksin teid tõesti tänada, proua Malmström, selle eest, et esitasite meile komisjoni teatist julgeolekustrateegia kohta. tahan äh, öelda, et Euroopa Parlament soovib kaasa aidata nii palju, kui ta saab, selleks, et välja selgitada, millised meetodid on kõige paremad organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks. mõistan ka, et äh, me peame ka kaaluma, millisele metoodikale tugineda. täna on eurooplaste jaoks julgeolekuohud väga tõsised. viiest kodanikust tuleb neli, et nad on ohustatud, seega me peame tõsiselt mõtlema, milline on nende ohtude ulatus. mõtleme järele, millised instrumendid on juba Euroopa Liidu käsutuses ja kuidas saavad Europol, Eurojust ja Frontex koostööd teha. arvan, et teatud asutusi ja kodanikke tuleb siiski rohkem kaasata, nagu kodanikuühiskonna organisatsioonid, liikmesriikide parlamendid, organisatsioonid, kes võitlevad kohalikul tasandil organiseeritud kuritegevusega. arvan, et peaksime liikmesriikide headest tavadest õppust võtma eh, ja rakendama neid ka Euroopa Liidu tasandil, toetades neid. peame ka mõtlema järele, mis meil veel puudu on võitluses organiseeritud kuritegevusega. mul oleks hea meel kuulda kõiki ettepanekuid, mis meie kolleegidel on teha. suur tänu, proua Borsellino ning härra Lambriniidis on järgmine kõneleja, palun. suur tänu, suur tänu proua volinikule. mul on kaks tähelepanekut, kuigi võiks palju rohkem kõnelda nendel huvitavatel teemadel. <clears throat> esiteks interneti temaatika ja need kuritegevused, millega te võitlete internetis ning teine teema on radikaliseerumine. minu jaoks on esimene teema väga, väga tihedalt seotud sisejulgeoleku kui sellisega, mis on tegelikult sisejulgeolek, kuidas seda defineerida? tundub, et te püüate väga laialt Eh, seda teemat defineerida ja tundub, et igaüks, kes kuidagi raha teenib, võiks sattuda teie tähelepanu alla. seetõttu olen väga mures, et te eh, olete märkinud ära intellektuaalomandi rikkumise vastases võitluses eh, sisejulgeoleku küsimust. ma mm, olen aru saanud, et küberrünnakutele, eh, mis ohustavad eh, infrastruktuuri ja mida kasutatakse mm, lasteporno le levitamiseks. Neid teemasid ei ole nagu eraldi välja toodud, aga intellektuaalomandi eh, rikkumine siiski on väga tähtis teema, Euroopa Parlament on seda arutanud, aga ma ikkagi katsu nüüd ette kujutada, kuidas see võiks olla kõige prioriteetsem teema Euroopa Komisjoni sisejulgeoleku strateegias. kui te muidugi ei defineeri äh, sisejulgeolekut nii laialt, et ükskõik, kes internetiga kuidagi äh, raha teenib, on, on, on kaasatud kuritegelikku äh, maailma seetõttu ma ei tahaks näha seda, et et ükspuha, mis teema meil tõstatub, satub kohe eh, sisejulge, julgeoleku äh, valdkonda ähm,. samuti tahaksin rääkida liikmesriikidest info kogumise mehhanismist, mida tehakse siis, informatsiooni kogutakse äh, küsitluse põhjal, et välja selgitada, mis on radikaliseerimine, ilma selgitamata, mis on tegelikult radikaalne ideoloogia. selle kategooria alla jällegi võivad sattuda ka poliitilised vaated, mis meile näiteks ei meeldi. kogutakse informatsiooni ka naabrite, sõprade kohta või isegi pereliikmete kohta, kui tegemist on ametivõimude kahtluse alla saat-, sattunud isikutega. ja siis luuakse andmebaase, mis on tohutud, mille õiguslik alus on ebaselge ja minu meelest on see väga-väga ohtlik. nüüd, kas komisjon kavatseb ka midagi ette võtta, et koordineerida andmekogumist sellisel moel? või kavatsete te sellise andmekogumise peatada või külmutada ajutiselt, kas teate, mida arvatakse nõukogus sellest, kuidas defineeritakse radikaalset ideoloogiat, sest ähm, niisugune tegevus võib äh, väga tõsist mõju avaldada eraelu kaitsele Euroopas. Sofiin Pelt, palun. suur tänu. ma tervitan südamest integreeritud lähenemist sisejulgeolekule, minu arvates oli viimane aeg eh, niisugune lähenemine ette võtta ja Euroopa Parlament on kindlasti eh, piisavalt mõtteainet eh, sellesse debatti andnud, aga nii, nagu Stavros ütles, väga oluline on järele mõelda, millised on meie põhimõtted, definitsioonid ja mis on meie eesmärk. kõigepealt tundub mulle, et üks asi on puudu iseäranis äh, terrorismivastases võitluses. see on äh, hindamine. järgmisel aastal möödub kümme aastat New Yorgi ten-, terrorirünnakust. miks on ikka veel analüüsimata, kuidas sellised sündmused on mõjutanud meie ühiskonda. me teame, eh, eh, kuidas eh, kogu protsess on mõjutanud kodanikuvabadusi, aga me ei tea, mis see kõik maksma läheb me teame, kui palju repressiivmeetmeid on vastu võetud, aga mis see kõik maksma läheb, me tahaksime teada, mis meil on olemas, kuidas meetmeid kasutatakse ja mõtleme siis, mis puudub meie korrakaitseorganitel, mida tuleks veel täiendada vahetevahel ma kardan, et äh, me nagu võitleme, võitleme tuuleveskitega, see muidugi sõltub äh, ka inimloomusest, aga me äh, võiksime seda nagu öelda, et hirmul on suured silmad mul on äh, samas hea meel, et te rääkisite identifitsi-, identiteedi vargusest seoses küberkuritegevusega, sest äh, tõesti, see valdkond on kuritegevuses üks kõige kiiremini arenevaid valdkondi ja puudutab meie koda-, kodanikke täiesti otseselt. sellest räägiti juba aastaid tagasi, aga liikmesriigid ei ole soovinud äh, nimetatud teemaga tegeleda, sest neil on raskusi õiguslikult äh, definitsiooniga, sest Euroopa Liidu tasandil ei ole defineeritud identiteedivargust. ma arvan, et me peaksime selle teemaga tegelema ning lõpuks me oleme ametivõimudele andnud tohutu voli kontrollida kodanik, kõike, aga iga uus pädevus ametivõimude, võimudele peab olema tasakaalustatud ka e, kaitseklauslitega, mis kaitsevad kodanikke. alati, kui me mingisuguse uue volituse anname ametivõimudele, peab olema ka kodanikukaitseklausel välja mõeldud. kujutage neid tohutuid andmebaas ette, mis on loodud korrakaitse ja julgeoleku eesmärkidel. see on muide taevamanna ja vesi ka nende veskitele, kes soov, soovivad e, tegeleda identiteedivargusega. seetõttu alati, kui antakse uusi volitusi korrakaitseametitele, siis peab olema ka mingeid kaitseklausleid kodanikele ja nüüd härra Jakolino. suur tänu. meil on väga hea meel kohtuda jälle kord volinik Malmströmiga ja usun, et kohtumine on kasulik mõlemale poolele. tänane teatis, nagu ka kõik muud teatised, kindlasti sisaldavad palju olulist informatsiooni ja parlament saab kaasa aidata niisuguste teatiste parandamisele, tuues äh, välja veel olemasolevad kitsaskohad. tahaksin rääkida eelkõige organiseeritud kuritegevusest ja varade arestimisest ning äh, iseäranis äh, organiseeritud kuritegevuses osalejate, maffiategelaste varade konfiskeerimisest. oluline oleks, et seda vara saaks kuidagi uutmoodi kasutada, saaks investeerida nii, et äh, tulu saaks kasutada omakorda võitluses organiseeritud kuritegevusega. väga sageli, kui äh, maffiavarasid soovitakse konfiskeerida, ei suudeta seda piisava kiirusega teha, sest protseduurid on väga keerukad. Neid protsesse tuleb lihtsustada. samuti tuleb rääkida siinkohal ka suurem ulatuslikust äh, narkokaubandusest. Prantsusmaal on rõhutatud, kui vajalik on äh, üleüldine narkokaubanduse vastane kampaania ja selles suhtes on vaja praktilisi ettepanekuid. loomulikult pole see lihtne ja pole lihtne ka arutada neid küsimusi Euroopa Parlamendis, kui me räägime narkokaubandusest ja eh, narkomaaniast, sõltuvusest aga Prantsuse minister on vastavasisulise ettepaneku teinud ja mind huvitab, kas sellest on ka abi olnud teie teatise koostamisel. suur tänu. ja nüüd annaksin sõna eh, proua volinikule, et ta saaks vastata meie küsimustele. ja siis toimub meil veel üks küsimuste ja vastuste voor, sest meil on kuus kolleegi veel. Mr Mulder, Mrs Blinkevich-Jute and Mrs Hankish and uh, and Mrs Grisbeck, oh <laughs> proua Grisbeck soovib ka veel sõna lisaks eelnimetatule, aga meil ei ole nii palju aega. Beck, Romero Lopez, you, you, you are mentioned Mrs Sito. Okay, I, I we will manage it and Mrs Ernst and now I close. aga sellega on kõnelejate nimekiri ka suletud rohkem keegi sõna ei saa. kõigepealt proua volinik. suur aitäh ja aitäh ka selle eest, et te olete siin kojas minu tööst nii huvitatud. see on meile kindlasti kasulik ka tulevikus jah, ma lootsin väga, et ilm on täna parem, kuid kahjuks nii ei ole. mis puudutab seda õigusakti, siis me ei tee mingeid suuri muudatusi me vaatame üle, mis on olemas, kas seda on vaja muuta, kuidas seda peaks parandama ja mis arvavad sellest äh, siseriiklikud parlamendid. vara külmutamine või äh, konfiskeerimine, paljudel liikmesriikidel on sellega kogemust, teised leiavad, et seda võib äh, teha ainult teatud määral ja teiste õigusloome seda tegelikult ei võimalda me ei saa praegu eeldada, et kõik politseinikud Euroopa Liidus töötavad ühtemoodi, me peame uurima, miks see nii on. kui kurjategijad liigutavad piiriüleselt raha, siis äh, tekivad probleemid ja järgmise aasta alguses me vaatame, kuidas neid lahendada. härra Lambertini, teie ettepanekuid ei ole meie ettepanekus sellepärast, et paralleelselt esitatakse järjest uusi algatusi, mis neid juba kätkevad. intellektuaalomandi kohta ütleksin, et äh, see et nendest õigustest me räägime ainult tõsise organiseeritud kuritegevuse puhul, muus kontekstis neid ei vaadelda. ning äh, lisaks sellele ei äh, püüta selles äh, strateegias luua mingisugust uut andmebaasi. me tegelikult vastame ju kohalike omavalitsuste ja teadusuuringute läbiviijate palvele luua platvormid, sest paljud ühendused ja organisatsioonid töötavad selliste platvormidega, nad püüavad kohalikul tasandil äh, Äh, kirikuorganisatsioonides või koostöös sotsiaaltöötajatega tõkestada kuritegevust ning meie pakume neile platvorme, kus on võimalik jagada kogemusi, vahetada dokumente, kuid mingit äh, üldist andmebaasi ei ole. tegemist on ikkagi ennetava küljega ja see on vastuseks kohaliku omavalitsuse palvele, kohalike omavalitsuste palvele proua Intveldile ütleksime, et ma nõustun teiega, kindlasti tuleb ümber vaadata see, mis meil on olemas esimene selline katse oli terror, äh, terrorivastase võitluse dokument, mille komisjon teile saatis enne suvepuhkuse algust. see on nii-öelda peegel, millesse peaksime vaatama siis, kui hakkame uuesti esitama uusi ettepanekuid. meil on mitmeid äh, fakte, näiteks äh, Interpolilt, selle kohta, kuidas terroriorganisatsioonid end organiseerivad, kuid tegelikult on raske kasutada ainult Interpoli fakte, sest kõikidel liikmesriikidel on ka oma kriminaalluure andmed ja need dokumendid tavaliselt ei ole avalikud. siiski me püüame vaadata, mis on olemas, me püüame kõike seda hinnata, et me ei looks asjatult uusi instrumente. iga ettepanek, mille me saame, on meile huvitav ja loomulikult vaatame me, kas see vastab õiguskaitsenormidele ja kas ta vastab põhiõiguste kaitse põhimõttele. kui mõni element on puudu, siis tuleb seda uuesti vaadata. tihti on nii, et kodaniku põhiõigusi tegelikult ei kaitsta. see puudutab ka pangakontode ründamist. härra Tšaglino, mis puudutab Prantsusmaa ministri ettepanekut, siis see esitati eelmisel kevadel ja järgmisel kevadel hakatakse seda uuesti läbi vaatama, nii et jah, me töötame sellega. ja võib öelda, et see on nii-öelda paralleelne ettepanek. aga narkokaubandus on kahtlemata väga tähtis äh, probleem ja selle lahendamine on meie jaoks tähtis ülesanne. aga äh, dokumendid, mida nimetasite teie, on eraldiseisev hindamisprotsess. aitäh sõna saab kõigepealt äh, proua Sibels ja siis veel viis kolleegi, see on äh, teine ähm, küsimuste voor, nii et kõigepealt äh, proua Sibels. ja, herzlichen Dank, ich möchte mich zunächst für diese zusa-. suur aitäh! ma tänan teid kõigepealt ka selle dokumendi esitamise eest, sest me oleme pikka aega rääkinud, et julgeolek ei tohiks olla küsimus millega tegeldakse ainult ühe määruse raames. julgeolekust tuleb rääkida ka siis, kui me räägime andmevahetusest või kehaskänneritest. Need teemad on omavahel seotud ja seetõttu on mul hea meel, et ka selles dokumendis on eraldi välja toodud ennetustöö. loodetavasti saab Euroopa Liit koostöös liikmesriikidega saavutada ka mingit edu. ja tähtis on ära märkida, et tegelikult ei ole kõnealused töötajad mitte ainult liikmesriikide lähedatud töötajad, vaid nad võivad olla ka Euroopa Liidu agentuuride või ametite töötajad. me ei tohiks Ehm, suhtuda sellesse teemasse liiga keeruliselt, sest Euroopa Liidus eh, lisaks ehm, reisijate isikuandmete küsimustele, mis on muidugi põhimõtteline küsimus, eh, peame me siiski kogu aeg rinde pistma organiseeritud kuritegevusega, me peame seda tegema võimalikult ühiselt ning eh, selles võitluses me tavaliselt vahetame isikuandmeid, kuid mul ei ole selge, millist lisaväärtust meile annaks isiku, reisijate isikuandmete süsteem, ilmselt see selgub. suur aitäh! suur aitäh, proua esineja, ütleb proua Veber, suur aitäh ka teile, volinik, et te täna siia tulite meile rääkima sellest äh, strateegiast. tegemist on äh, hea algusega, sest me tunneme muret väga mitmete erinevate küsimuste üle. enamik minu küsimustest on tegelikult juba esitatud, Stavros ja Sofii on käsitlenud seda, mis äh, mulle huvi pakub kuid äh, ma tahaksin küsida, kuidas on defineeritud sisemine julgeolek? minu jaoks on Euroopa kodanike julgeolek äh, kindlasti kõige tähtsam küsimus üldse. kuid äh, me saame mõistetest ehk erinevalt aru, me räägime sisemisest julgeolekust, siseriiklikust julgeolekust, Euroopa Liidu julgeolekust, me vajame selgust, mis on mis aga paljude asjadega hakatakse täpsemalt tegelema alles siis, kui me hakkame arutama konkreetse direktiivi äh, või äh, muu õigusloomelise ettepaneku teksti. kodanikud äh, tahavad julgeolekut, nad tahavad täielikku või maksimaalselt võimalikku julgeolekut, aga sealhulgas ei taha nad, sealjuures ei taha nad loobuda oma õigustest. ma tegelikult ei ole meie tööga päris rahul, sest me ei ole kodanikku piisavalt teavitanud meie ülesandeks on kodanikud teavitada ja kaitsta meie euroopalikke väärtusi ja eh, kodanike õigusi ja vabadusi. ning ma tahaksin öelda, et mida karmimalt, mida rangemalt me tahame kaitsta julgeolekut, seda rangemalt tuleb teiselt poolt kaitsta ka kodanikuvabadusi ning, eh, ning õiguskindlust. härra Olbrecht, aitäh! Äh, proua esineja, ma arvan, et äh, me võiksime kokku leppida, et esimeses äh, voorus võiksid kõik fraktsioonid olla esindatud. selline põhimõte meil ju on ja me peaksime sellest kinni pidama. nüüd aga aitäh teile, et te olete esitanud selle ettepaneku. ma arvan, et väga oluline on selgitada ka seda, mis on Stockholmi tegevuskavas, Stockholmi programmis, mida mida me teeme konkreetsete detailsete ettepanekutega, mida tähendab julgeolek, millised on need põhiõigused, mida me kaitseme. muidugi on vaja rääkida üksikasjalikult, aga tähtis on mõisted ka selgelt defineerida, nagu eelkõnelejad on juba öelnud. kui me räägime strateegiadokumentidest, siis sisejulgeolek või sisemine julgeolek sisemine julgeolek tuleb kindlasti defineerida, võttes arvesse organiseeritud kuritegevuse ohtu. ja ka organiseeritud kuritegevus ja terrorism tuleb selgelt defineerida. aga teie räägite siin ka sellest, et tegutsevad taskuvargad ning rikutakse autoriõigusi. ja minu arusaamise järgi ei peaks tegelikult sisemise julgeoleku valdkonda kuuluma, seda võiksid äh, justiitstöötajad ja politseinikud lihtsalt lahendada omavahelises koostöös. muidugi on äh, taskuvargused probleemiks, aga sisemist julgeolekut nad niivõrd ei ohusta. ma tahaksin rõhutada, et juhul, kui võetakse vastu mingeid lisameetmeid sisemise julgeoleku tagamiseks ähm,, radikaalse tegevuse vastu näiteks siis kõiki neid meetmeid tuleks loetleda samas strateegiadokumendis. mina saan äh, niimoodi aru, et ei ole võimalik, et julgeolekutöötajad hakkavad mingeid meetmeid välja töötama ja siis teised ametnikud äh, peavad oma meetmed välja töötama hiljem. viimased kümme-viisteist aastat oleme me niimoodi lünklikult töötanud, äh, nüüd enam niimoodi ei saa iga kord, kui lepitakse kokku mingites uutes meetmetes või uues strateegias, oleks vaja tagada ka põhiõiguste täielik kaitse. ja selleks on vaja paika panna teatud turvaklauslid. mul on ka kaks üksikasjalikku küsimust. üks neist puudutab Euroopa vahistamismäärust teie ütlete, et tuleks jälgida kohustuse täitmist, kuid minu meelest on väga selge, et äh, vähem tähtsate kuritegude äh, puhul on Euroopa vahistamismäärust juba kasutatud, aga äärmiselt ebaproportsionaalsel viisil. kas Euroopa Komisjon ei võiks esitada ettepanekut äh, nende proportsioonide muutmiseks? olekski vaja proportsionaalsuse, äh, äh, äh, Euroopa vahistamismääruse rakendamise proportsionaalsuse alast direktiivi ning teine minu küsimus puudutab radikaalset, ähm, radikaliseerumist, sest ma tean, et on olemas nimekiri, mis puudutab vastavaid kuritegusid, on olemas andmebaas ja ma usun, et tegelikult on ennekõike vaja definitsiooni, mida see mõiste üldse tähendab. minu meelest on see väga laialdane ja esimene samm peab olema selle selgitamine. suur aitäh! kallid kolleegid, kuus kolleegi on veel soovinud sõna. kui eh, te lühidalt rääkida ei suuda, siis teistel enam kõneaega ei jää. härra Malder. Eh, aitäh, härra esimees. ma teen lühidalt. Eh, proua esinaine, ma teen lühidalt komisjon rääkis eh, terrorismist ja ma tean, et nõukogus on ka terrorismialane koordineerimisüksus. ma tahaksin küsida, kuidas te teete koostööd selle koordineerimisüksusega? ma eeldan, et te ütlete, et koostöö on suurepärane. aga mina tahaksin küsida, et kui homme tekib mingisugune kriis, kes siis vastutab? kas teie komisjonis või nemad nõukogus? Eh, proua Blinkevitš-Juta. suur aitäh, proua esinaine ma tahaksin tänada eh, volinik Malmströmi selle eest, et ta on esitanud niivõrd eh, tähtsa strateegia, nagu seda on sisejulgeoleku strateegia. ma arvan, et väga oluline on aru saada, et koostööd ei pea tegema mitte ainult Euroopa Liidu ja liikmesriigi, liikmesriikide õiguskaitseorganite, vaid ka Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid, sest ka neil on oma tähtis osa. tähtis on ka see, et äh, kodanikud saaksid kaasa rääkida, sest äh, te ise ütlesite, et me vajame ennetusmeetmeid, mis, äh, mille, millega tagatakse, et tavakodanikku ei hakata värbama terroristiks veel üks äh, tähtis äh, küsimus tänases äh, majanduskriisis on see, kuidas tõkestada terroristide imbumist erinevatesse riikliku tähtsusega asutustesse. meil tuleb vältida seda, et, et varimajandus tooks kaasa terroristide tegevuse hoogustumise ja viimane küsimus, mida ma tahaksin esitada, puudutab rahvusvaheliste piiride kaitset. jah, välispiiri kaitse on tähtis, eriti siis, kui me mõtleme ebaseaduslikule kaubandusele, kuid äh, proua volinik, te ju teate, milline on liikmesriikide tänane reaalsus, paljud liikmesriigid äh, soovivad kaitsta oma piire, aga äh, te teate ju, et on liikmesriike, kus tolliametnikud viimase kahe kuu jooksul ma pean silmas oktoobrit ja novembrit kaks tuhat kümme, ei ole palka saanud. ja neile tolliametnikele ei ole palka makstud sellepärast, et liikmesriikidel on raha otsas. Nad ütlevad, et kärpekavade raames midagi maksta ei saa, nii et kas te usute, et tolliametnik, kes peab töötama ilma palgata, jääb oma töökohale ausaks lihtsalt sellepärast, et ta on nii põhimõttekindel? ongi proua Hankits, palun. lugupeetud esineja, ma tahaksin esitada kaks lühikest märkust. kõigepealt räägitakse võitlusest organiseeritud kuritegevusest ja terrorismivastasest võitlusest ja alati me rõhutame, et need tegevused on tähtsad, kuid tuleb vältida igasugust äh, topeltalgatust. aga kui me räägime sisejulgeolekust, siis on sellel ju ka väline aspekt ning Euroopa välisteenistuse ametil, äh, teenistusel on samas sisemise julgeoleku aspekt. kuidas me saame siis paralleelset tegevust vältida? keegi tegelikult ei tööta üksinda piisavalt tõhusalt, seetõttu toimuvadki need äh, topeltülesanded ja nende äh, läbiviimine. ja lisaks tahaksin öelda, et hiljuti kuulsime äh, me huvitavaid avaldusi NATO teemal. ühes komisjonis öeldi nimelt, et NATO jaoks on järjest olulisem võidelda organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga. ja mina tahaksin küsida, et kuidas teie arvates võiks ülesandeid paremini jagada, vältimaks paralleelset tegevust ja jagada neid siis välisteenistuse vahel sisejulgeolekuga tegelejate vahel ja NATO vahel. mida te arvate tõsiasjast, et liikmesriigid vastutasid vanasti sisejulgeoleku eest ise? kuidas äh, me siis saame jagada äh, seda pädevust nüüd ühenduse ja liikmesriikide vahel? ja lõpuks tahaksin öelda, et ma olen teie, ähm, teie spetsiifiliste vastuste eest täna siin väga tänulik, tänulik, sest ma olen teile saatnud kirjaliku küsimuse vabaühenduste kohta, kes samuti võitlevad terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega tegemist on tähtsa küsimusega, tähtsa asjaga, sest terrorism ja organiseeritud kuritegevus on meie jaoks väga suureks väljakutseks ka tulevikus ja, ja lõpuks tahaksin öelda ka midagi isiklikku. ma olen enamiku oma elust elanud kommunistlikus režiimis ja seetõttu kokku puutunud just selle spetsiifilise probleemiga. aga ma tean, et vabaühendused mängivad tähtsat rolli ka salaluure andmete kogumisel nii et suur aitäh selle eest, et olete mulle seni äh, vastanud. ja ma tahaksin äh, teie käest küsida, millal me saame uusi uurimistulemusi, ma arvan, et meil oleks kasulik neid lugeda, aitäh. Oui, merci. Euh, tout d'abord, euh, merci à madame la commissaire de. proua Kriisbeck, suur tänu, suur aitäh proua volinikule, et ta siia kohale tuli ja samuti selle eest, et ta nii selgelt väljendus. mulle on väga meele järgi kasutatav metoodika, eriti võttes arvesse seda, et terroristid ise on nüüd juba pikka aega kasutanud integreeritud metoodikat, mida organiseeritakse lausa rahvusvahelisel tasandil ja mis väljub kindlasti Euroopa Liidu piiridest. nii et seega meil ongi vaja konsolideeritud meetodit, mis võimaldaks saavutada konkreetseid tulemusi. proua volinik, väga mm, lühidalt äh, rääkisite te sellest, et äh, umbes kolmsada korda aastas äh, tekib terrorismioht või mm, teatud mm, terrorismiga seotud juhtumeid ja meil oleks vaja ju poliitikat, mis oleks väga selgesõnaline, väga arusaadav meie kodanikele terrorismiohu äh, osas, mis varitseb ju meid kõiki. ja äh, mis äh, ka väga õigustatult on väga umbusaldav teinekord jääb tunne, et meetmed ei ole õigustatud ja ei ole ka üleüldse tõhusad, näiteks äh, see, mis toimub lennujaamades, äh, näiteks vedelike äh, käsipagasis omamise osas, need meetmed on tõesti väga drastilised, aga me ju näeme, et ega nüüd hambapasta tuubid miljonite reisijate mm, kotis ei ole nüüd selleks terrorismivastase võitluse tõhustavaks elemendiks. nii et ma arvan, et peaks väga selgelt rääkima sellest, milliseid tagatisi pakub Euroopa Liit eh, isian-, isikuandmete kasutamise osas ja millised on need riskid, mille me vastu me võitleme. see integreeritud lähendam-, lähenemine, mille te olete välja käinud ja mida peaks tulevikus ka kasutatama, siis peaks ikkagi rääkima sellest, et kuidas paremini olukorda selgitada Euroopa Liidu kodanikele, kes on praegu tõelises segaduses ja peaks selgitama ka seda, et kuidas kaitsta meie kodanikke, tehes sedasama tõhusalt suur aitäh, kallid kolleegid, volinik peab lahkuma meie juurest viie minuti pärast ja kui te, kui te vastuseid samuti tahate, siis palun olge väga lühi, lühisõnalised, proua Romero Lopez, palun. suur tänu, proua volinik, et täna siia olete kohale tulnud, mina tahaksin teada, sedasama, mida ma olen juba mitmeid kordi küsinud, kõigepealt kahekümne seitsme riigi salateenistused, luureteenistused, me teame, et olukord selles valdkonnas on ju väga erinev. ja kui me räägime nüüd sisejulgeoleku strateegiast, ilma et me võtaks arvesse, milline võime on äh, luu-, erinevate riikide luureteenistustel ohte ennetada, tähendab ju seda, et täiesti kõrvale jääb nende luureteenistuste võimalik koostöö. loomulikult on selge, et minu vaatenurgast kõige keerulisem on ju see, et riigid ei ole valmis jagama äh, infot selleks, et oma tööd koordineerida, kuid samas need luureteenistused piirduvad liikmesriikide majandushuvide kaitsmisega äh, ja nad tegelikult ei tegele mitte kodanike julgeolekuga liikmesriikides, ei liikmesriikide piires ega ka Euroopa Liidus. nii et äh, ma ei räägi siin koostööst mitte ainult konkreetsete äh, missioonide osas, nagu näiteks ühised uurimisrühmad, oleks vaja ka mehhanismi, mis äh, looks võimaluse omavahel suhelda luureteenistustele ja kindlasti osutuks see meede oluliselt tõhusamaks kui mõned meetmed, mida me nüüd kasutusele võtame, sest meil ei ole eelnevat infot üldse olemas. sest et eesmärgiks on ju ikkagi vältida kõiki neid ohte, mis üldse meid äh, kuskil varitsevad me nägime atentaate Ameerika Ühendriikides, siis räägiti luureteenistuse koostööst ka Ameerika Ühendriikides, nii et kui meiega nüüd juhtub sama, siis ikkagi peaks meil olema olemas mehhanism, mis äh, võimaldaks koostööd, mis oleks tõhusam kui see, mida me praegu näeme näiteks Wikileaksi kaudu, nii et seda koostööd on meil tarvis ja meil on vaja, et luureteenistused omavahel koostööd teeks. meil on palju terrorismivastaseid meetmeid ja teinekord äh, on äh, tunne meie kodanikel, et me oleme nagu elevant portselanipoes. sest et lihtsalt meie meetmed ei ole osutunud nii tõhusaks, nagu me võinuks seda. nüüd palun viimane kõneleja, palun rääkige väga lühidalt. jaa, ich spreche für die Kuue das nur äh, hinzugefügt. mina räägin kuue nimel. tahaksin teha kolm märkust. kõigepealt peame rõõmustama selle üle, et see strateegia üldse olemas on. ja nüüd äh, peame rääkima ka julgeoleku ning vabaduste vahelisest seosest, kõigepealt proportsionaalsus äh,, kohanemisvõime ja meie eesmärgid. me peaksime ikkagi kokku leppima selle kolme elemendi definitsiooni osas, enne kui me saame kuskile edasi liikuda. proua Malmström peab selgelt välja ütlema, et mis on radikaliseerumine ja mis on radikaliseerumisvastased meetmed, tege-, see on väga oluline aspekt. enne kui asi täiesti käest ära läheb Te räägite äh, nii-öelda kohalikust terrorismist või kohaliku taseme terrorismist. liikmesriigiti on ju olukord väga erinev ja ka Ameerika Ühendriikides on olukord väga erinev, nii et millest me ikkagi räägime, see peaks selge olema. ja kolmandaks veel väga lühidalt, ma olen nõus sellega, mida on tehtud broneeringuinfo osas, aga mis kasu on sellest, et jälle luua midagi uut jällegi siin ei näe me erilist lisandväärtust. proua volinikul on sõna. suur tänu, loomulikult äh, võiksime pidada terveid seminare, et üritada seda kõike defineerida. loomulikult on oluline alati esitada küsimusi selle kohta, mida me täpselt teeme. loomulikult äh, me räägime julgeolekust, meie kodanikke tuleb kaitsta, see on ju inimese põhiõigus, et teda lihtsalt õhku ei lastaks, ühtlasi ka see, et keegi ei varasta teie identiteeti või ei ähm, äh, varasta kogu raha ära panga arvelt. loomulikult äh, siin on alati, tuleb võtta arvesse proportsionaalsust, isikuandmete kaitset, kuid julgeolek on samuti, turvalisus on samuti õigus. nii et ma ei saasin aru sellest, et, et kui üks võtta, siis teine tuleb jätta. ja proua Reding on ka rääkinud sellest, et põhiõigused on selle kõige osa, kuid ohte ei saa sugugi kõrvale jätta. me oleme äh, identifitseerinud kolm peamist ohtu, loomulikult võiksime pikemalt rääkida julgeolekust kui sellisest, kui filosoofilisest mõistest, aga me oleme üritanud äh, siis panna paika need kolm peamist ohtu ja et kuidas sellega hakkama saada Need ohud on vägagi reaalsed, see puudutab organiseeritud kuritegevust või ka näiteks loodusest tulenevalt ohti ja loomulikult tuleb sellega kõigega tegeleda oluliselt tõhusamalt. ja kui nüüd konkreetsetest küsimustest, jah, Euroopa Liit tuleb järgmise aasta alguses välja Euroopa Liidu broneeringuinfo äh, ettepanekuga, see on vastus proua Siipelile meil on plaanis välja arendada ka äh, Euroopa Liidu väline broneeringu infosüsteem. ilma sise, ilma Euroopa Liidu sisese broneeringu infosüsteemita me ei saa ka välist välja töötada. nüüd äh, küsimus seisneb kriteeriumites, millel peaks vastama meie süsteem ja see kõik võimaldaks tõhusamalt kaitsta ka inimeste põhiõigusi. nüüd äh, vahistamismäärusest. ma ei tea täpselt, millal sellele hinnang antakse, loomulikult alati äh, teostame järelevalvet selle üle, aga kui teil on konkreetseid näiteid, siis on loomulikult tegemist väga äh, tõsise olukorraga, liikmesriigid peavad seda ellu rakendama ja komisjon ka jälgib seda, kas on seda konkreetselt kuidagi rikutud, nii et kui on konkreetseid tõendeid ähm, direktiivi rikkumise kohta, siis ähm, seda ka üle kontrollime ja ähm, proua äh, Mulder, härra Mulder, meil on väga tihe koostöö terrorismi äh, vastase võitluse koordinaatoriga kui nüüd äh, näiteks minu kodumaal või teie kodumaal homme leiab aset terrorismi, terroristide rünnak, siis loomulikult on see meie riikide valitsuste äh, õlul. nüüd, kui on vaja tehnilist abi või äh, näiteks äh, Äh, meditsiinilist abi, siis loomulikult üritame seda pakkuda, aga põhimõtteliselt on ikkagi otsustavaks äh, jõuks äh, liikmesriigid, mis puudutab nende enda julgeolekut. meie üritame pakkuda direktiive, meetodeid, instrumente, sekkumisvõimalusi ja kaalume seda, kuidas saaksime samuti tõhustada infovahetust, kuid see lõplik vastutus jääb ikkagi liikmesriikidele. jällegi on siin tegemist millegagi, mida liikmesriigid soovivad, kuid see on väga keeruline, proua Romero Lobeth liikmesriigid ei taha jagada oma luureteenistuste infot teiste liikmesriikide teenistustega. Nad võivad seda teha küll kahepoolselt, kuid nad ei taha midagi teada anda sellest komisjonile. me võime seda loomulikult veel arutada, see võib teinekordki olla üsna frustreeriv, sest et võib-olla jääb jagamata info, mis oleks oluline ka teistele liikmesriikidele, aga lõppkokkuvõttes on luureteenistused ikkagi riikide omad ja korruptsiooniteemaline ettepanek tuleb vastu, tuleb välja järgmisel kevadel ja kindlasti proua Makoveiga teeme ka koostööd selles osas, me teame, et korruptsioon äh, ju võimaldab äh, raha pumpamist kas äh, ebaseaduslikku või seaduslikku sektorisse, nii et meil on jällegi vaja korruptsioonivastaseid tõhusamaid meetmeid, aga teha on selles valdkonnas veel väga palju ja tehtud on samuti palju, nii et üritame siis midagi ette võtta ilma, et me tekitaks kattumist. Äh, ma saan aru, et olukord on väga keeruline, palkade maksmise osas nii teie kodumaal kui ka mujal, aga komisjon ei saa selle osas eriti midagi ette võtta. nüüd sise- ja välis- ja julgeolek. nagu te teate, härra Javier Solana tuli välja välis- ja julgeolekustrateegiaga mitu aastat tagasi, tegemist on tõesti väga hea küsimusega. see kehtib endiselt. sest et loomulikult kuritegevus ei liigu mitte ainult Euroopa Liidu sees, vaid ka Euroopa Liidust välja ja oleme teinud koostööd selles osas ka Lady Ashtoniga ja kindlasti teeme seda ka tulevikus. üritame käituda võimalikult targalt ja tõhusalt. Äh, ma olen nõus sellega, et ähm, kommunikatsioon peab olema parem. Europoli aastaraamatud on ju avalikud ja sealt saate vaadata statistilisi andmeid kuid ühtlasi saate infot ka selle kohta, mida me oleme teinud selleks, et võidelda erinevate ohtude vastu. nii et see on meie ühine pingutus, et täpsemat infot anda. me ei taha loomulikult kedagi hirmutada. ma arvan, et nüüd ma olen enam-vähem kõik teemad läbi võtnud, loomulikult kindlasti pöördume tagasi veel teemade juurde tagasi suure rõõmuga tulen uuesti teie komisjoni ja väga hea, et te töötate välja raporti, sest et see on heaks äh, võimaluseks rääkida sellest teemast, sest tegemist on tõesti väga keeruliste, raskete teemadega. aga igal juhul suur aitäh, et äh, mind siia täna kutsusite. suur aitäh, äh, hindame seda, et te võtsite aega meile vastamiseks. soovin teile palju edu tulevases töös. ja lähme nüüd edasi järgmiste päevakorrapunktide juurde Um, Läheme tagasi oma päevakorra juurde punktide neliteist ja viisteist juurde. vabandan nüüd äh, raportööride Makovi ja Rantšu ees, et päevakorra ümber tegime. me peame arutama Euroopa Liidu ja Brasiilia vahelisi lepinguid, mis käsitlevad tavapassi kasutajaid ja ametipassi kasutajaid seoses lühiajalise viisanõudega. kõigepealt esimene raport äh, Makovei, teine raport Enšiu. aprillis võttis nõukogu vastu otsuse lubada komisjonil läbirääkimisi pidada Brasiiliaga seoses lühiajalise viisanõudest loobumisega Euroopa Liidu ja Brasiilia vahel tegemist on kahe erineva läbirääkimisega, üks puudutab eh, tavapasse, teis-, teine puudutab ähm, ametipassi kasutajat, ametipassi kasutamise leping ei pea olema ratifitseeritud Brasiilia parlamendis, seega äh, protsess võib olla kiirem, nii et kõigepealt ma tahaksin anda sõna komisjonile, et kuulda ära, millised on nende ettepanekud ja siis annan sõna rap-, raportööridele, tänan. suur tänu. lubage mul kõigepealt meenutada, et üks meie ühise viisapoliitika nurgakivisid on kahe tuhande esimese aasta äh, regulatsioon viis kolm üheksa, mis kehtestab negatiivsed ja positiivsed nimekirjad äh, nende riikide kohta, kus nõutakse viisat, mille puhul nõutakse viisat, kui nad, kodanikud soovivad Schengeni piirkonnas reisida ja siis teine nimekiri on siis, kus äh, ei nõuta viisat. Brasiilia kuulub nende riikide nimekirja, kus lühiajalist viisat Schengeni piirkonnas viibimiseks ei ole vaja. nüüd äh, vastastikuse viisanõudest loobumise aluseks on ka mitmed kahepoolsed lepingud. sõlmid, Euroopa Liidu lepingud eh, peavad kehtima ka uutele liikmesriikidele, kes eh, hiljuti ühinesid Euroopa Liiduga. Eh, see tähendab seda, et Brasiilia kodanikele on Schengeni piirkonda tulek viisavaba, aga äh, Eesti, Läti, Leedu ja äh, Malta ja Küprose puhul on siiski Brasiilia oma viisanõude säilitanud. tegemist ei ole äh, vastavusmehhanismiga, seega kon-, komisjon võttis ühendust Brasiilia ametivõimudega, et saavutada vastastikune viisanõudest loobumine. Brasiilia nõustus poliitilisi äh, va-, poliitilist vastuseisu, vabandust, nelja liikmesriiki puhul ei olnud, kuid vastavalt põhiseadusele ei saa ühepoolselt sellist äh, viisa loobumist äh, luua teisest küljest kõnealused neli liikmesriiki ei saa pärast Euroopa Liiduga ühinemist enam eh, omaette selliseid läbirääkimisi Brasiiliaga pidada, sest nimetatud valdkond jääb Euroopa Liidu ainupädevusse. Euroopa Komisjon palus seega nõukogult mandaati, et jätkata viisalõudest loobumise läbirääkimisi Brasiiliaga kahe tuhande kaheksanda aasta aprillis ka mandaat anti ning läbirääkimised lõppesid kahe tuhande üheksandal aasta lõpus, kahe tuhande kümnenda aasta algusel. vahepeal võttis nõukogu vastus, võttis ka vastu otsuse lepingute parafeerimise kohta ning nüüd on siis jõutud ratifitseerimisetappi ja vastavalt Lissaboni lepingule peab Euroopa Parlament andma oma nõusoleku, kui ta tõesti nõustub läbiräägitud tekstidega. tahaksin toonitada ka, et mingisugust ühte eh, eh, viisanõudest loobumise lepingut ei ole, on kaks lepingut, esimene puudutab tavapassi ja teine puudutab diplomaatilise teenistuspasse Brasiilia nõudis väga just kahte erilepingut, sellepärast et nende ratifitseerimisprotsess on kahe lepingu puhul erinev. tavapassi puhul viisanõudest loobumise korral peab lepingu ratifitseerima parlament ja diplomaatilise teenistus- või ametipassi kasutajate puhul eh, kinnitab lepingu ainult valitsus, mis võimaldab lepingut kiiremini ratifitseerida kahe lepingu sisust kõneldes äh, saan olla äh, üsna lühisõnaline. leping, mis käsitleb diplomaatilise teenistuse ametipasse, on väga selge ja äh, tavapassi kasutajate leping ilmselt vajab täpsemaid selgitusi, sest viisanõudest loobumine puudutab kodanikke ainult siis, kui nad eh, sisenevad riiki turismi või, või eh, eh, ärireisi eesmärgil. Brasiilia nõudis väga, et seda viisanõudest loobumist ei laiendataks teistele kategooriatele, kes kasutavad tavapassi, kuna nende õigustikus lühiajalise viisa nõudest loobumise puhul neid kategooriaid ei kaeta. nüüd paar äh, aastat tagasi äh, kui me sõlmisime väikeriikidega nagu Bahamaga mõned viisanõudest äh, loobumise lepingud, siis tegime erandeid ka teatud kolmandate riikide kodanike pool, kes tulevad tööle ja nii edasi, see on täiesti tavaline, kuid äh, Brasiilia puhul pidime me aktsepteerima teatud kategooriate väljajäätmise, näiteks teadlased, äh, suvekursustel osalevad üliõpilased ja nii edasi. Need kategooriad aga jäävad viisalepingu alla, mis on juba aastaid tagasi sõlmitud kahepoolsel tasandil Brasiilia ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel juba aastaid tagasi. me tahame nüüd teha aga nii, et need kodanikud, kes äh, äh, said kasu liikmesriikide Brasiilia vahelistest lepingutest, mis sõlmiti varem, ei kaotaks uue lepinguga oma eeliseid. Äh, turismi ja ärireisil olevad kodanikud on kaetud uue lepinguga ning lisaks eh, laieneb eh, lisaks jät-, kehtivad jätkuvalt juba varem sõlmitud lepingud teistele lühiajalise viisa kasutajatele. kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele need lepingud ei kehti lahti, seetõttu komisjon soovis teha nii, et liikmes, et kõik nimetatud neli liikmesriiki saaksid samuti viisanõudest loobumisest kasu. seetõttu ilmselt üheksa kümnest reisijast siiski saavad viisavabalt tulevikus Brasiilias, Brasiilias käia peale nende nimetatud lepingute sõlmimist. Roma Comey tõsi, tõesti on tegemist kahe erineva protseduuriga ja parlament peab ütlema siis jah või ei. lühidalt tehes pean ütlema, et äh, olen selle poolt, et Euroopa Parlament toetab niisuguste lepingute ratifitseerimist niipea kui võimalik Eesti, Läti, Malta ja Küpros äh, kodanikud peaksid saama ka tulevikus turismi- ja ärireisidel käia viisavabalt. rääkides kalendrist, siis libe äh, puhul esitatakse soovitused kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuaris, veebruaris, muudatusettepanekuid oodatakse üheteistkümnendaks veebruariks, hääletus libes märtsis ja täiskogul hääletamine toimub aprillis kaks tuhat üksteist, aga ma tahaksin libe sekretäriaati paluda e, varasemaid aegu, et protsess äh, kiiresti lõpule viia, sest äh, meil ei ole vaja neid muudatusettepanekuid tegelikult arutada. me peame viisa vastavuse lepingut äh, rakendama nii kiiresti kui võimalik. suur tänu ja nüüd härra Entšu. suur tänu, proua esinaine. mul on väga vähe lisada, ausalt öeldes aga üks tähelepanek siiski. see ei puuduta neid kahte raportit, aga eh, tõesti, meil ei ole ju mingit erilist põhjust mitte toetada nimetatud lepinguid ja nii, nagu ka proua Makovei ütles, oleks meil vaja protseduure kiirendada, meil ei ole mingit põhjust oodata kuni aprillini, sest ma ei kujuta ette, kas üldse keegi võib olla nende ettepanekute vastu, aga nagu ma ütlesin, mul on veel üks tähelepanek ja ma tahaksin ka sellest äh, täna rääkida, kuna me räägime viisanõudest loobumisest. nimelt, äh, mitmed li-, äh, liikmesriigid, Küpros, Poola, Rumeenia, nende seas ei saa kasu viisavabadusest USA ja Kanadaga. Te kõik teate seda, see teema on ikka ja jälle üles tõus-, tõstetud ning mul tuli nüüd üks mõte, mida ma teiega tahaksin jagada, kuna komisjon ja nõukogu on ka siin esindatud. me peaksime astuma sammu edasi ka nende kodanike jaoks, kes ei saa praegu viisavabalt Kanadast ja USA reis, USA-sse reisida. võib-olla saaks komisjon alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu, Kanada ja USA-ga, et arutada viisanõudest loobumist nende kodanike puhul, kellel on teenistus ja diplomaatilised passid just seoses nende riikide kodanikega, kellel ei ole praegu viisavabadust USA-sse ja Kanadasse reisimisel. ma arvan, et äh, see oleks äh, natukene parem ikkagi, kui lihtsalt raporteid koostada. juba sel aastal on mitmeid raporteid koostatud. ja nüüd härra Mulder, palun. suur tänu. mul on komisjoni esindajale üks küsimus. Te rääkisite et, et üheksakümne viie protsendi ulatuses oli ikkagi tegemist kõikide kodanik, kõikide, kõikide elukutsete võrdse kohtlemisega, aga viis protsenti on siiski veel jäänud, Brasiilia on omad nõudmised, aga kas see on eriomane ainult Brasiiliale või ongi see viisalepingute sõlmimisel Äh, tüüpiline suhtumine ka teistes riikides? komisjon, palun. suur tänu, praesinaine. me oleme Euroopa Liidu tasandil kuus viisanõudest loobumise lepingut sõlminud. ainsad kodanikud, kes tõesti välja on jäänud, olid need, kes äh, äh nii-öelda tasustatava tööga tulevad riiki eh, tegelema. liikmesriikidel on isegi lubatud ka ühepoolselt eh, viisanõudeid kehtestada, näiteks Kanada kodanikele, kui tõesti Kanada kodanikud tulevad siia tööle. Eh, samas lühiajalise viisanõudest on Schengeni piirkonnas Kanada kodanikud vabastatud niisugused erandid on olemas, olemasolevates lepingutes muud erandid Brasiilia puhul tõesti on riigispetsiifilised, see puudutab tõesti teadlasi, kes soovivad mingeid vihmametsade äh, ekspeditsioone läbi viia ja kui neil on mingisugused erihuvid, mida on vaja koordineerida Brasiilia ametivõimudega, on siis Brasiilia nõudnud, et käesolevast viisanõude loobumisest lepingust jäävad need kategooriad välja. meie kavatsus komisjonis muidugi tulevaste läbirääkimiste puhul äh, on ikkagi vältida selliseid erandeid. suur tänu oleme nüüd üles täheldanud ka raportööride märkused ja soovi varasemale ajale tuua raportite arutelud ja hääletamised, sest muudatusettepanekud ilmselt tõesti ei tule. ja me kindlasti peaksime kiiremini nende teemadega tegelema. ja nüüd, nagu te teate, esialgses libe tänases päevakorras oli kavas ka koordinaatorite koosolek kella üheteistkümnest kella kaheteistkümneni. see toimus aga juba eile ära. ja kuni kella kaheteistkümneni on meil veel aega ja teen ettepaneku teha paus ja kella kaheteistkümnest alustame siis äh, Euroopa uurimismäärust kriminaalasjadest, milles osaleb Belgia minister kui eesistujamaa esindaja ja esitleb meile oma ettepanekuid ja kuna minister tõesti saab äh, tulla meie koosolekule alles alates kella kaheteistkümnest, teen ettepaneku teha lühike paus ja jätkata siis. oi, minister on juba saabunud. aga nüüd on probleem selles, kas raportöör on kohal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 dear colleagues, I will uh, propose armsad kolleegid, äh, jätkame ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Please take your seat. ma tahaksin siis, et me jätkaksime järgmise punktiga, milleks on Euroopa uurimismäärus kriminaalasjades, see on punkt kaheksateist ja kõigepealt me kuulame ära esituse, mis puudutab siis seitsme liikmesriigi algatust Euroopa uurimismääruse kriminaalasjade kohta. see algatus on üks tähtsamaid õigusloomelisi ettepanekuid üldse, mis puudutab äh, vastastikust tunnustamist justiitsküsimustes ja see puudutab enamiku uurimistoimingute tunnustamist äh, kriminaalasjades kusjuures keeldumise põhjuseid on lubatud väga vähe. ja täna on meil jällegi suur õnn ja rõõm kuulata härra Stefan de Klerki, kes on Belgia justiitsminister ja kes meile seda ettepanekut tutvustab. aga kõigepealt pean ma andma sõna härra Meelole, kes on parlamendi raportöör. suur aitäh! brev, o resto suur aitäh, teen oma ettekande portugali keeles, kui lubate. teen väga lühidalt ja ma ei kasuta mitte portugali keelt, vaid põhimõtte pärast, vaid tegemist on ettepanekuga, milles on mitmeid erinevaid tehnilisi termineid ja kindlasti väljendun neid termineid kasutades oluliselt paremini oma emakeeles. tegemist on justiits, justiits- ja siseküsimuste alase koostööga, see on kaasotsustusmenetluse all ja kindlasti selle tulemused on väga asjasse puutuvad ka meie komisjonis. nüüd äh, tahaksin rääkida äh, raamotsusest üheksakümne seitsmendast aastast on ka veel hilisem raamotsus mis räägib Euroopa määrusest tõendite kogumiseks ning tõendite kasutamiseks äh, karistusõiguse alla kuuluvate menetluste raames. eesmärgiks on tagada parem koordineerimine liikmesriikide vahel äh, kriminaaljuurdluses ja et see koostöö oleks ka edukas. see ettepanek põhineb alusel, et tõendite kogumine on ikkagi väga killustatud ja samas on tegemist ka väga keerulise tegevusega. sooviksime süsteemi, mis võimaldaks ähm, õiguskaitseasutustel tõendite kogumist ja et piiriülene äh, kriminaaluurimine oleks lihtsam. meil oleks vaja mitmeid erinevaid äh, uurimismeetmeid, mida saaks kasutada ka teistes liikmesriikides. nüüd see liikmesriik, kes saab Euroopa äh, määruse äh, siis see tähendaks seda, et liikmesriik, kes on selle taotluse esitanud, teeb otsuse, see antakse edasi äh, täidesaatvasse riiki ja nii mitmeid äh, täit-, meetmeid äh, täidetakse korraga, tegemist on väga julge ideega, siiski suveräänsuse vaimus tegemist on väga delikaatse teemaga, samas ja tulevikus peaksime kindlasti sellest äh, veel rääkima, sest et loomulikult äh, igas riigis on oma õigussüsteem, oma kriminaaluurimissüsteem ja seega peab leidma ikkagi vähemasti minimaalse äh, taseme, kus kõik on ühtemoodi. kuid siiski olen ma rõõmus selle üle, et ettepanek on tehtud, mitmed liikmesriigid on edasi andnud ka oma seisukohad, näiteks Saksamaa. Saksamaa, Saksamaal on juba organiseeritud äh, kogunemine kõikide teiste fraktsioonidega, seda Bundestagis, ka Portugal on seda teinud, Portugal on samuti avaldanud arvamust äh, ettepaneku osas ja kaheksanda novembri koosolekul äh, justiits- ja siseküsimuste nõukogus äh, toimus samuti esimene suunav arutelu sellel teemal. mis rääkis Euroopa uurimismäärusest kriminaalasjades. Saksa minister palus äh, liikmesriikidel infot selle kohta, mida nad asjast arvavad. ma ei oska öelda, kas menetlus läheb nüüd harilikku teed pidi, aga meie kolleeg Aleksander on samuti palunud mõjuhinnangut. koordinaatoriteni see palve ei jõudnud, see saadeti kohe esimeestele. ma ei tea, kas see on harilik menetlus, et see käib läbi varikoordinaatorite, aga igal juhul mingisugust vastasseisu see ei ole leidnud. loomulikult ei tohiks seda protsessi blokeerida, sellepärast olemegi palunud kõiki erinevaid arvamusi ja nõudnud ka äh, kõikide uuringute mm, esitamise lõpptähtaja, panin selleks paika viieteistkümnenda jaanuari, mis on täiesti mõistlik kuupäev. proua eesistuja, meid ei ole küll mitte kritiseeritud, aga siiski oleme kuulnud äh, liikmesriikide vastasseisu, näiteks see, et siin ei mainita äh, põhiõigusi kriminaalmenetluse osas, samuti õigust äh, mitte vastata küsimustele mainime aga õigust äh, vabadusele ja turvalisusele ja samuti heale haldamisele. tegemist on siiski üsna eriliste vastuväidetega liikmesriigid on ka rääkinud kohtuasutustest ja äh, asutustest, mis ei ole kohtuasutused kui taotluse esitajad. näiteks kui me räägime siin politseiasutust, kahekümne üheksandal oktoobril nõukogu juba äh, avaldas oma arvamust selles osas, et me ei peaks siia sisse võtma äh, mitte kohtuasutusi, ikkagi kohtuasutus peab andma oma nõusoleku. näiteks äh, koostöö ei ole võimalik politseiametniku vahel, kes sõltub politseiasutusest ühes liikmesriigis ja nüüd teises liikmesriigis vastab talle inimene, kes sõltub jällegi kohtuasutusest. nii et äh, olukord on selline ja loodame, et nii delikaatse ja olulise küsimuse osas suudaksime ikkagi ka kokkuleppele jõuda. suur aitäh! Uh, meil on hea meel, et te siin olete ja ma kutsun nüüd üles teid meile ettepanekut tutvustama, härra de Klerk. suur aitäh! ma lubak- äh,, paluksin luba ka rääkida oma emakeeles, milleks on hollandi keel. nagu te ütlesite, on tegemist väga tehnilise ainesega, nii et äh, ma soovin rääkida oma emakeeles suur aitäh teile, härra raportöör, suur aitäh ka teile, proua esinaine. mul on väga hea meel, et meil on võimalik täna seda küsimust arutada. täna, kuna täna on endiselt Belgia eesistujariik ja Belgia peab seda küsimust väga oluliseks. raportöör on esitanud julge ettepaneku ja seetõttu on väga õige ja sobiv, et me täna seda ettepanekut lähemalt vaatame. me oleme veendunud, et uuest instrumendist võib tõesti olla väga palju kasu selleks, et edendada koostööd äh, kriminaaluurimises liikmesriikide vahel. ka praegu on selleks olemas võimalused, on erinevaid õigusloomelisi akte, aga meie vajaksime ühte, ühtset õigusakte, et reguleerida seda tehnilist küsimust. tehnilisi detaile on palju ja nende üle tuleb rääkida, kuid põhimõtteliselt on see samm suurepärane edu sest see võimaldab uurijatel üksteist aidata, üksteisele anda infot ja suurendab ka õigussüsteemide vastastikust äh, sobivust ning usaldusväärsust. ja seetõttu tänan teid veel kord selle eest, et olete mulle andnud võimaluse täna teiega vestelda ja teile rääkida Euroopa uurimismäärusest kriminaalasjadest. Belgia, äh, Bulgaaria, Eesti, Sloveenia, Küpros ja Rootsi esitasid äh, selle ettepaneku ühiselt ning nõukogu on seda arutanud rohkem kui ühel korral. Belgia eesistumise ajal oleme nõukogus püüdnud saavutada üksmeelsust üldise kohaldamisala suhtes ja tegelikult ka tähtsamate elementide suhtes. kuid äh, tegelikult tuleb ikkagi ära oodata Ungari eesistumine selleks, et need läbirääkimised tõesti sisuliselt hoo sisse saaksid, eh, läbirääkimised Euroopa Parlamendiga, ning seda tööd alustatakse ilmselt jaanuaris. selle ettepaneku taga seisvad ehm, eeldused on meile kõigile selged, me tahame ühtset, ühiselt mõistetavat õigusakti, mis aitaks koguda andmeid erinevates kriminaalasjades, ka neis, mis on oma olemuselt piiriülesed ja me saame seda teha vastastikuse tunnustamise põhimõtte alusel, mis tähendab seda, et üks pool tunnustab teise poole õigussüsteemi ja vastupidi. Euroopa Ülemkogu kiitis selle heaks Stockholmi tegevuskavaga ning Euroopa Parlament kahekümne viienda novembri kaks tuhat üheksa resolutsiooniga nõustus samuti seda tegema. seetõttu on selge, et eesmärgi saavutamine on täiesti võimalik ja see on ka loogiline, kuivõrd oma protsessi käigus me püüame luua üle-euroopalist kriminaalõiguse ala. ja selleks on meil vaja lihtsustada olemasolevaid õigusakte ning äh, hõlbustada nende tööd, äh, kes praegu rakendavad õigust, erinevate kohtunike tööd. praegu on äh, kriminaalõiguslik süsteem üle Euroopa Liidu killustunud ja seetõttu on raske teha koostööd tõendusmaterjali kogumisel õigusloomelised instrumendid ja raamotsused on väga erinevad ja nagu ma ütlesin, meil on vaja ühte ühtset instrumenti. me usume, et me vajame järjepidevust. ehk siis me ei soovi lüüa lahku kõigest, mis on tehtud minevikus, jätkusuutlikkus, järjepidevus, need on olulised põhimõtted. samuti peab meie uus instrument olema tegus ja töökõlbulik ja sobima tänasesse reaalsusesse ning ta peab sobima kõikide liikmesriikide süsteemide ja võimalustega. lisaks sellele tuleb meil täita olemasoleva süsteemi nõudmisi, seda äh, süsteemi, mis on olemas, lihtsustada ja kogu menetlust kiirendada. see tähendab seda, et äh, me peame ratsionaalselt äh, käsitlema inimeste keeldumise põhjuseid üks põhjuseid, miks inimesed keelduvad üle-euroopalisest koostööst ja rahvusvahelisest koostööst üldse, on selles, et äh, keeldumisele on väga lihtne põhjust anda. ja mõned äh, liikmesriigid keelduvad info andmisest suurema tõenäosusega kui teised. me soovime neid keeldumise põhjuseid uurida, need põhjalikult läbi arutada ja anda äh, inimestele, anda riikidele ja asutustele teised alternatiivsed võimalused Need eesmärgid on väga selged ja need on ka praktikas teostatavad. ühe liikmesriigi pädev asutus ehk siis ähm, määrust äh, andev riik teeb otsuse, õigemini teeb otsuse selle riigi kohtunik ning äh, seejärel võetakse ühendust teise liikmesriigiga, mis on määrust rakendav riik ja palutakse tal läbi viia teatud äh, kriminaaluurimis, äh, teatud kriminaaluurimuslikud toimingud, see on lihtsalt näide. aga nüüd konkreetsem näide. juhul, kui äh, Hispaania resident on väidetavalt sooritanud röövmõrva Belgias, siis Belgia kohtunik, kes tema kaasust uurib, tõenäoliselt peab äh, teostama uurimistoiminguid ka kahtlusaluse kodus ja ära kuulama tunnistajaid äh, ilmselt ka Hispaanias, kust see isik pärineb. ja selleks vajab ta Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades. praegu puudutab, see puudutab olemasolevaid tõendeid ja näeb ette ka korra, mille alusel määrust rakendav riik peab andma tõendusmaterjali üksikasjaliku kirjelduse, kuid Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades võib kasutada ainult siis, kui tahetakse näiteks ähm, saada kätte teiselt riigilt äh, mingisuguseid äh, füüsilisi tõendeid, näiteks mõrvarelva. ja see tähendab seda, et asja uuriv kohtunik äh, peab valima kahe võimaluse vahel kas ta kasutab Euroopa tõendusmaterjali mandaati, millele lisab ametliku taotlus, taotluse saada äh, õigusabi kõikides uurimistoimingutes või äh, ta kasutab erinevaid kriminaal ähm, uurimuslikke äh, toiminguid, kuid esitab ainult ühe taotluse. tegemist on hästi tuntud protseduuriga, nimelt siis õigusabi taotlusega ja asja uuriv kohtunik peab äh, täitma üheksakümne viiendast aastast pärinevat Euroopa äh, ühenduse õigusakti ning peab täitma ka kahe tuhandenda aasta konventsiooni, mis äh, käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikide vastastikust õigusabi. nii et nagu te näete, peab kohtunik praegu arvestama erinevate õigusaktidega ning tema tegevus on fragmenteeritud ja äh, keerukam, kui see peaks tema jaoks olema. peale selle ei ole instrument, instrumentide kasutamise jaoks ette nähtud mingeid tähtaegu. paljud kohtunikud kritiseerivad praegust süsteemi, öeldes, et äh, kui te saadate rahvusvahelise abitaotluse, ametliku kirja, kus taotlete õigusabi teiselt riigilt, siis sama hästi võite visata ka pudeliga kirja merre sellepärast, et millal ja kust vastus tuleb, ei ole tegelikult teada. ja kas see vastus on üldse õige ja kas ta tuleb äh, soovitavas vormis või soovitud ajal, seda ei saa kunagi teada. Euroopa uurimismäärus kriminaalasjades annaks aga Belgia kohtunikule meie näites võimaluse teostada kõik kriminaaluurimislikud toimingud ja saada abi nende läbiviimiseks üheainsa dokumendiga, olgu siis äh, tal tarvis midagi läbi otsida või kedagi üle kuulata. lisaks sellele hõlbustab see ettepanek Belgia võimude koostööd Hispaania võimudega, nii et uurimistoimingute rakendamine toimub kiiremini ning kiiremini jõutakse ka kokkuleppele ühise instrumendi kasutamises, mis võib äh, riikidevahelist kommunikatsiooni oluliselt äh, tõhustada ja muuta selle ka selgemaks loomulikult on vaja saavutada tasakaal ühelt poolt paindlikkuse ja teiselt poolt õiguskindluse vahel. kodanikel peab olema julgeolek, me peame kaitsma üksikisikute õigusi, nagu ütles raportöör, eh, raportöör ütles ka seda, et tegemist on väga keeruka küsimusega ja sellega me oleme kõik nõus. kui me vaatame teksti praegust versiooni, siis me näeme, et juba on sellesse sisse arvatud erinevaid tagatisi, millega turvatakse kahtlusaluste ja ka teiste isikute õigusi, teisteks isikuteks on näiteks eksperdid ja tunnistajad. ma tahaksin selle koha pealt ka osutada, et direktiiv viitab selgesõnaliselt põhivabadustele ja neile õiguspõhimõtetele, mis on kirjas äh, Euroopa põhiõiguste hartas ning ütleb selgesõnaliselt, et äh, neid äh, tingimusi, mida harta sätestab, tuleb kogu aeg täita. Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades ei saa välja anda juhul, kui ei ole täidetud vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtted. proportsionaalsuse nõude täitmise üle otsustab äh, rakendav riik või jõustav riik. ja juhul, kui jõustav riik leiab, et äh, proportsionaalsust äh, ei ole ja ta keeldub uurimismäärust rakendamast, siis tekivad probleemid kuid ähm, uurimismäärust rakendaval riigil peavad olema piisavad võimalused üldse kõigepealt uurida, kas proportsionaalsuse nõue on täidetud. meile ei tundu see asjakohane, sest äh, tegelikult peaks jõustav riik austama äh, määruse välja andnud riigi õiguskorda, mida teine riik ei peaks saama kahtluse alla seada seda määrust võib kasutada ka teiste uurimistoimingute läbiviimiseks kui need, mida esialgu üldse nõuti, juhul kui äh, teiste uurimistoimingute lisamine esialgsetele aitab kiirendada menetluse kulgu. sellised, äh, sellis-, sellise reegli sisseseadmine võiks aidata vajadusel läbi viia ka teisi uurimistoiminguid, mida alguses ei taotletud. jõustavad äh, asutused võivad ka jõustumisest keelduda erinevatel põhjustel. üks neist puudutab nõuet, et ühte ja sama kuritegu ei tohi kaks korda uurida ja loomulikult tuleb arvestada ka siseriikliku julgeolekuga. kõik need argumendid on olulised ja need võivad olla keeldumise aluseks. aga kui me mõtleme sellele, et mõned uurimistoimingud on äärmiselt häiriva mõjuga, siis tegelikult on keeldumiseks põhjuseid rohkem. juhul, kui jõustuval riigil pakut-, palutakse teostada mõni uurimistoiming, mis selles riigis ei ole seadusega lubatud, siis eh, näiteks võib ta keelduda seda tegemast. lisaks on olemas ka erimäärus, millega kaetakse teatud väga kiireloomulised eh, toimingud, näiteks kui on tarvis pealt kuulata kellegi telefoni, läbi viia videokonverents või midagi muud sellist. Need eh, Need on meetmed, mis tuleb äh, läbi viia reaalajas ja väga kiiresti. ja selle uurimistoimingute kategooria jaoks on ette nähtud äh, eri, erinõuded, eritingimused. mitte alati ei tuleks neid äh, vaadata kui midagi negatiivset, tegelikult võivad need ju ka kahtlusalust aidata sõltuvalt sellest, kas äh, neid uurimistoiminguid nõuab prokurör või kaitsja. lisaks tuleb arvestada kulufaktoriga. meie peamine põhimõte on see, et kulud peab enda kanda võtma jõustav riik, kuid üheksanda novembri kohtumisel leidis nõukogu, et kulu ei tohi kasutada keeldumise põhjusega, ehk siis jõustuv riik ei või keelduda uurimismäärust täitmast ainult sellepärast, et uurimistoimingute läbiviimine on nende arvates liiga kallis. see sunnib meid vaatama kulude jagamise võimalikkust. kulude jagamine on leidnud toetust, niisiis me jätkame selle ettepanekuga ja vaatame, mismoodi neid kulusid tuleks jaotada kuid äh, kulusid jaotatakse kahe riigi vahel ainult erakorralistel asjaoludel. üldine põhimõte on see, et kulud peab kandma see riik, kes uurimistoimingut läbi viib. kokkuvõttes on see ka kõik. tahaksin veel kord rõhutada, proua esinaine, et töö selle küsimusega on alles alanud, et nõukogu peab mitmeid küsimusi alles selgeks rääkima ja meie äh, eesistujariigina omistame sellele küsimusele äärmiselt suurt tähtsust. me leiame, et tegemist on suure sammuga ühtse Euroopa kriminaalõiguse ala loomisel ja meie jaoks on väga tähtis, et me töötaksime kvaliteetselt ja kiiresti. eesistuja esitab nõukogule reedel eduaruande selleks, et äh, nõukogu saaks selle küsimuse uuesti arutusele võtta, lähtudes nendest juhistest, äh, mis meie anname või nendest küsimustest, mida meie peame kõige tähtsamaks, kuid äh, tegelikkuses, nagu ka juba ütlesin, töötab selle küsimusega sisuliselt edasi ju Ungari, kes võtab eesistumise üle jaanuaris ja ma loodan, et Ungari omakorda peab Euroopa Parlamendiga samuti väga positiivset dialoogi. nagu ütlesin, on tegemist väga tähtsa, kuid samas väga keeruka küsimusega aga ettepanek on väga hea ja väga positiivne. suur aitäh teile, minister, väga detailse ettekande eest ja nüüd on arutelu alanud, viis parlamendiliiget soovivad sõna. Mr Mulder and Mr Foss. Mr Crocetta first. palun, härra Crocetta kõigepealt. Indubbiamente arrivare a una nord europeo di indagini è sicuramente una cosa kahtlemata see, et me suudame luua sellise Euroopa-ülese menetluse uurimisteks, oleks loomulikult nii politseijõududele kui ka kohtuasutustele väga positiivseks vahendiks, et paremini hakkama saada kurjategijatega. kindlasti see meede oleks võinud ellu rakenduda juba varem ja siin on nii mõneski aspektist puudu. Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu oleks pidanud viimastel aastatel midagi ette võtma, saades inspiratsiooni juba olemasolevatest struktuuridest Euroopa Liidu tasemel. näiteks oleks võinud anda äh, rohkem võimu Europolile, Eurojustile. see, et et eh, Euroopa prokuratuuri ei ole veel loodud, hoolimata korduvaid Euroopa Parlamendi üleskutseid, samuti kohtunike üleskutseid. kohtunik Falcone ju, kes langes maffia ohvriks ka ise, eh, juba kaheksakümnendatel aastatel tegi ettepaneku luua selline eh, isik, selline ametikoht nüüd, kui vaadata seda teksti, siin räägitakse paremast koostööst, kiiremast ellurakendamisest. siin on üks termin, mida, millest räägitakse siin mitmeid kordi, nimelt on tegemist paindlikkusega. minu arvates on paindlikkus äh, juriidika valdkonna vaenlaseks, sest et äh, õigussüsteem põhineb ikkagi paindumatusel ja sellest, et kodanikke koheldakse ühtemoodi ja neil ei oleks võimalust äh, näiteks siis, kui uurimine leiab aset äh, Euroopa-üleses kontekstis, nüüd kuidagi eeldada, et see uurimine toimub teistmoodi, kui see toimuks nende koduriigis, nii et äh, siiski paar kriitilist nooti selle ettepaneku suunas loomulikult, kui nõukogu on valmis äh, arutama parlamendiga, raportööriga, variraportööridega ja komisjoniga, siis äh, me ei tahaks kuidagi seda protsessi kahjustada, kuid siiski meil on ikkagi kohustus tuua välja ka äh, kriitikat selle teema osas. nüüd kõigepealt tekstis räägitakse väga üldsõnaliselt asutusest, ähm, mida teavitatakse, keda peaks, mida peaks teavitama. nii et tegemist on sellise üldise asutusega igas liikmesriigis. nii et seega iga liikmesriik ise peaks kindlaks määrama selle kontaktpunkti, selleks võiks olla siseministeerium või äh, mõni valitsuse liige ja seega liikmesriigil on vabadus määrata sest see, selleks inimeseks see inimene, kes ei ole võib-olla see kõige sobivam. ma ei tea, kas me saame siin päris rahulikult sellesse suhtuda, sellepärast et süsteemid on ju väga erinevad liikmesriikides ja minule valmistab suurt hirmu see, et nüüd vaid politseiasutused näiteks võiksid äh, tegeleda uurimisega, ilma et üldse kohtunik sellel silma peal hoiaks. ja seega on ka minu enda huvides see, et need instrumendid korralikult ellu kohalduks, ikkagi see ei peaks olema mitte äh, võimul olevate inimeste otsustada. me ju teame, milline on korruptsiooni tase liikmesriikides, politseijõududes ja näiteks kui teile on tehtud trahvi sellepärast, et rikkusite liikluseeskirju, siis piisab sellest, et pakute politseinikule väikest altkäemaksu ja trahv jääb välja kirjutama. ja ma ei räägi siin mitte mingisugustest Aafrika riikidest. nii et mingisugune politseipoolne uurimine, mis viidaks läbi ilma igasuguse kohtuasutuse kontrollita, see on küll täiesti vastuvõetamatu. nüüd edaspidi peaks sellest teavitama liikmesriigi asutust, mis määratakse kindlaks ei tea kuidas. ja nüüd politseinik, kes ise kirjutab selle uurimisele alla, näiteks ilma, et seda üldse oleks kontrollitud kohtuasutuse poolt, siis ähm, minule, minule ajab küll see, minul tekitab see küll külmavärinaid minu arvates äh, kohtuvõimu kontroll politseiasutuste üle on midagi väga põhimõttelist. nüüd asutusi ei saa defineerida nii üldsõnaliselt. Neid asutusi, kes peavad äh, lubama sel, seda menetlust. selle loa peab andma ikkagi öö, äh, kohtunik täidesaatvas riigis. ma arvan, et Euroopa Nõukogul ja Euroopa Parlamendil on kohustus äh, nõukogul ja parlamendil on kohustus äh, ikkagi liikuda suuremate tagatiste poole, seadusandlus peaks edasi arenema liikmesriikides vähemasti seal, kus see veel sinnamaani ei ole jõudnud, nii et kriminaalmenetluses võiks samal ajal äh, järgida ju vastastikuse tunnustamise põhimõtet, isegi kui neid menetlusi viiakse läbi teistmoodi. nüüd kujutame ette, et sama juhtumi puhul on vaja uurimist läbi viia kahes-kolmes liikmesriigis, näiteks Hispaanias, Itaalias, Bulgaarias teevad seda kohtuasutused ja siis konkreetsed isikud, keda see uurimine puudutab, keda see menetlus puudutab, võiksid olla uurimismenetluse objektiks, mis oleks täiesti teistsugune, nii et täiesti vastuvõetamatu on selline ebavõrdne kohtlemine uurimismäärus ning ähm, tõendite kogumine ei saa olla seotud äh, vaid taotleva või taotluse saanud riigiga. ja nüüd erinevad äh, võimalused, transpordivõimalused, samuti uurimise läbiviimine, viimine selles riigis, kus taotlus on esitatud äh,, Itaalias on näiteks nelikümmend üks Bis vangla, mis on spetsiaalne maffia liikmete vangla ja üldiselt ei ole õigust neil üldse suhelda välismaailmaga, sest et ähm, leidis aset ju suur tragöödia, mis oli just nimelt sellega seotud ja seega, kui kinnipeetavaid viiakse ühest riigist teise, siis need kinnipidamistingimused ei tohiks olla ei rangemad ega vähem ranged võrreldes päritoluriigiga, need peavad olema täpselt samasugused. Otherwise you won't be able to ask, put your question. nii et palun rääkige lühisõnaliselt, härra Kirkhope üritan siis jääda lühisõnaliseks, tahaksin paari teemat siiski puudutada. loomulikult jääme me öö, uurimismääruse üldise koha, üldise kohaldamisala sisse, loomulikult öö, on see loomulik öö, vahistamismääruse partner, tegemist on koostööelemendiga, kindlasti oleks väga kasu, sellest, kui meil oleks ka vähem paberipahna. mina olen konservatiivide koordinaator, kuid ühtlasi olen ma ka advokaat ja seega valmistab see mulle veidi muret, nimelt jagan neid muresid, et kes vastutab selle määruse toimimise eest tegemist ei ole mitte ainult koostöö küsimusega, tegemist on kohustusega, mida peab ellu rakendama teise liikmesriigi politseiasutus või äh, kohtuasutus või mõni teine. näiteks äh, võib sundida liikmesriiki äh, teostama otsinguid oma DNA andmebaasis võib äh, juhtuda, et mõnes liikmesriigis uuritakse mm, äh, rikkumisi, mis ei ole üldse äh, kuritegu, näiteks laim Portugalis, mis on esimese kategooria rikkumine, kuritegu Portugalis ja see ei ole seda teistes liikmesriikides. praeguses tekstis on loodud võimalus, et välisriigi territooriumil piisavatel põhjustel on võimalik viia läbi uurimist ja kes seda nüüd kontrollib ja mis saab nüüd tagatistest, mis saab äh, süsteemi kuritarvitamisest või õiguskaitsevahenditest nendele inimestele, kes on olnud sellise uurimise objektiks? see puudutab ka paljusid erinevaid äh, asutusi selleks, et kontrollida, kas ei ole rikutud pereelu ning eraelu puutumatust. veel üks aspekt. Ühendkuningriigi endine minister on sellest ka rääkinud, et siin viidati ka fašismile näiteks kasutada inim-, infot ähm, inimeste meditsiinilise tausta kohta, nende psühhiaatriliste probleemide kohta, nii et sellega tuleb ikkagi tegeleda, sest et võib juhtuda, et äh, seda tüüpi toimikud on äh, kättesaadaval uurimisasutustele ja see on tõesti väga murettekitav, kui nende inimeste, seda tüüpi info, keda mina esindan, nüüd avalikustatakse mõne teise riigi ametiasutusele. kindlasti see sõnastus ei ole täiuslik ja need, kes nõukogus on sellega nõustunud, ei, tundub, et ei saa sellest päris täpselt aru, sest et nad kõik arvavad, et see on hea mõte, aga nad ei ole kodutööd korralikult ära teinud loomulikult me kõik tahame, et süüdlased toodaks kohtu ette, tahame võidelda kuritegevuse vastu, organiseeritud kuritegevuse vastu, aga kõige parem viis seda teha võib-olla oleks see, et me pingutaksime endiselt koostöö nimel, kuid nüüd võimaldades mingisuguseid uusi kohustusi, siis seda saab teha ainult siis, kui Äh, andmekaitsereegleid ning eraelu puutumatust võetakse ikkagi arvesse. ma kindlasti hoian selle silma peal äh, ja vaatan, kuidas edasi areneb ja kindlasti on mul veel lisamärkusi, aga täna piirduksin sellega. suur aitäh, härra äh, Kirkhoop, palun, kallid kolleegid, piirduge ühe minutiga, sellepärast et muidu peame me lõpetama, enne kui me üldse saame härra Albrecht. suur aitäh ma arvan, et meil on vaja rohkem aega selleks, et nagu härra Kirkhope ka ütles, et neid, seda ettepanekut ähm, täpsemalt uurida, kaaluda ka politsei ja kohtuasutuste vahelist koostööd ning liikmesriikide vahelist koostööd teabevahetuse osas, see on väga oluline, kui me tahame tõesti süvitsi arutada seda, mis on hea ja mis mitte. ja võib-olla peab siin teksti ka täpsustama. väga hea oli koostöö raportööri ja variraportööridega, aga üks küsimus siiski pälvis minu erilist tähelepanu, nimelt ühispõhimõtete loomine toon näite, on selliseid tõendeid, mis on väga erilised, see, kuidas neid hinnatakse, on samuti erinev riigiti näiteks kui Prantsusmaal sunnitakse või vabandust, Saksamaal sunnitakse inimest andma vereanalüüsi ja Prantsusmaal öeldakse, et see ei ole juriidiliselt lubatav, siis võib juhtuda, et inimene, keda esialgu peetakse süütuks, siis hakatakse teda hoopiski milleski süüdistama. Saksamaa süsteemis on see täiesti välistatud. ja siin võib tuua välja mitmeid näiteid näiteks äh, kui me räägime tõendite kogumisest, siis siin tuleks äh, täpsustada seda, et tuleks tugineda põhiõiguste hartal aga ettevaatuste vastastikuse tunnustamisega ei tohiks edasi minna, ilma et me kaaluks ühtlustamise võimalust ja ilma, et me uuriks läbi kõiki erinevusi, mis riigid eksisteerivad, nii et just sellepärast rõhutangi, et põhiõiguste amet ei räägiks siin ainult ajakavast, vaid ikkagi lahendada tuleks kõik probleemid ja selleks, et tagada parem koostöö aansluiten. Ik heb met veel belangstelling naar de minister geluisterd. härra Mulder, ma olen nõus mõningate eelkõnelejatega, kuulasin väga lühidalt ministri ettekannet, see oli väga põnev, kuid kommenteerin seda, mida ütles äh, härra Alvaru äh, vabandust, härra Alvaru tahaks teavitada komisjoni sellest, et ta on kirjutanud kirja parlamendi presidendile vastavalt artiklile vabandust, ähm, vastavalt parlamendi kodukorra reeglile sada kakskümmend kuus ja et see äh, saadetakse ka põhiõiguste ametisse. ja see puudutab just nimelt sama teemat ja ma loodan, et saame enne viieteistkümnendat jaanuarit ka vastuse. arutasime seda ka koordinaatoritega ja mina sain aru, et see kiideti heaks. härra Voss tegemist on kindlasti juriidilise kultuuri erinevusega ja õigussüsteemide erinevustega ja siin tuleb ikkagi suhtuda kõigesse väga ettevaatlikult, kui me ei taha luua äh, õiguskindluse äh, puudulikkust. see kõik ju puudutab ikkagi põhimõtteliselt konkreetse riigi õigussüsteemi. kõigepealt seega peaks looma miinimumnormid nende kriminaalmenetluste tarvis, nii et alustaksime sellest ja alles siis räägiksime juriidilisest koostööst või kohtute koostööst. tegelikult see juba töötab, me räägime küll sellest, et menetlused on väga pikaldased, aeglased, aga me ei saa piirduda ainult nende reeglitega, mis on praegu juba kirjas siseriiklikus seadusandluses. Saksamaal me teame väga hästi seda, et Saksa demokraatlik vabariik põhines tegelikult ähm, erapoolikusel äh, politsei viis läbi uurimist ilma eelneva kohtuotsuseta ja räägin sellest sellepärast, et äh, siin räägiti kohtuasutuste kontrollist ja sellest, äh, kuidas äh, nüüd peavad käituma täidesaatvad riigid. kuidas saakski keegi sekkuda meie süsteemi ilma sellise eelneva kontrollita, täidesaatval riigil peab olema võimalus äh, kontrollida, kas see määrus on üldse kohane vastavalt omaenda põhimõtetele, väärtustele ja oma õigussüsteemile. suur aitäh, nüüd on sõna uuesti ministril. Em primeiro lugar, para, para dizer o seguinte, eu tomei devida nota das intervenções todas, o seu ministro certamente. härra Melo, loomulikult eh, kuulasin tähelepanelikult ära kõik kõik äh, sõnavõtud ja härra minister, te kindlasti mõistsite ka, kui delikaatne see küsimus on. ja nagu me näeme, Euroopa Parlamendis on siin suur vastasseis. eelkõnelejad äh, tulid välja väga erinevate arvamustega, aga see näitab igal juhul seda, et liikmesriigid on mures. mina kõnelen siin samuti advokaadina, olen palju töötanud öö, äh, karistusõiguse valdkonnas ja jätkan seda tööd. koordinaatorina selle teemas üritan korraldada võimalikult palju koordinaatorite koosolekuid selleks, et me jõuaksime minimaalse kokkuleppeni. et me jõuaksime selle minimaalse tasemeni, mille suhtes kellelgi ei ole vastuväiteid ei tohiks ikkagi täielikult blokeerida seda algatust, mis on siiski väga oluline. vastasseis äh, nendele ettepanekutele on täiesti mõistetav, näiteks äh, taotluse esitanud riik, kui see riik on nüüd äh, väljendanud soovi saada tõendeid mõnest teisest liikmesriigist, siis esialgses ettepanekus tegelikult räägiti äh, kohtuasutustest ja ka mittekohtuasutustest. ja härra minister, mind see ei häiri, et ühe riigi kohtunik, kes järgib äh, loomulikult äh, õigusi ja vabadusi ka teises liikmesriigis, nüüd koguks tõendeid mõnes teises liikmesriigis. võtame näiteks äh, politseiametniku liikmesriigis kus see kohustus on just nimelt temal, näiteks Portugalis. tõesti, mõned tõendeid puudutavad vahendid või nende kasutamine tuleb, peab saama öö, uurimist teostava kohtuniku heakskiidu. ja siinkohal oleksin nõus Saksa parlamendi liikmega kõike tuleb ikkagi hinnata, selleks et ei tekiks politsei ja kohtuasutuse vahelist konflikti. tegemist on ikkagi väga olulise tekstiga ja see tuleb heaks kiita, sellega praegu ka piirduksin. nüüd annan sõna ministrile ja tahaksin paluda äh, tõlkidel meie juurde veel paariks minutiks jääda. härra minister, palun. Thank you um, suur aitäh, proua Sinane. austatud parlamendiliikmed. loomulikult on tegemist väga tundliku teemaga, sest me räägime siin kõigi kodanike põhiõigustest ja seetõttu peame olema väga ettevaatlikud. Euroopas on alati võimalus kahes suunas minna. üks on harmoneerimine see on äh, minu ja paljude teiste unistus, aga siinkohal läheneme me palju praktilisemal moel. ja vaatame, kuidas saaks pigem julgustada üksteise õigussüsteeme tunnistama selleks, et paremini koostööd teha just see vastastikune tunnustamine, üksteise õigussüsteemide respekteerimine on väga oluline ja loomulikult tuleb respekteerida kõiki põhimõtteid, mis juba on nendesse süsteemidesse sisse kirjutatud. tulen kaasa nendele, kes äh, soovivad jäljest rohkem harmoneerida ja ühtlustada äh, ma mõistan neid, ma tõesti mõistan, mõnes valdkonnas on see õigustatud. me püüame äh, ka nüüd äh, õiguste deklaratsiooni veel täpsustada, nii et tõesti kõikides liikmesriikides peetaks kinni kõigi nende inimeste õigustest, kes on vahi alla võetud, et keda üle kuulatakse tunnistajana ja nii edasi, see on väga tähtis ja selles suhtes on väga oluline ka kirjalik ja suuline tõlge kriminaalmenetluse käigus. Need on kõik sammud, mis on suunatud selleks, et harmoneerida Euroopa Liidu süsteeme. nõukogu äh, arutab neid küsimusi vastavalt Euroopa Kohtu praktikale ja peab ütlema, et tegemist on positiivse tendentsiga. meie siinkohal püüame aga äh, täiustada olemasolevat koostöösüsteemi ja lihtsustada seda üksteisest täiel määral lugu pidades. me ei saa valida ühte või teist, püüame kombineerida erinevaid vajadusi, aga kogu süsteemi aluseks ikkagi jääb vastastikune tunnustamine. küsimustele vastuseks võin teile kinnitada, et me ei saa kahtluse alla seada nõuet et vahistamismäärus peab olema kinnitatud kohtuniku poolt või aga me peame siiski kaaluma, kuidas liikmesriigid otsustavad, kes tegelikult õiguskaitseasutustest, kas kohtunik või keegi teine, kinnitab selle äh, vahistamismääruse, meie muidugi eeldame, et see on näiteks kas uurija või äh, kohtunik, aga Äh, õigussüsteemid ja kontseptsioonid on liikmesriigiti erinevad ja seda tuleb arvesse võtta. meie omakorda eeldame, et äh, äh, kinnitus tuleb siiski anda kohtuniku poolt. vahistamismäärust ei saa kohaldada ilma õigusasutuse või kohtukontrollita. me räägime seega siis õiguskoostööst, ja need kõik küsimused tuleb põhjalikult läbi arutada. ministrid on kutsutud seda, seda tegema. kui aga või ma tahaksin öelda, et ähm, meelevaldset keeldumist äh, välismaalt tuleva taotluse puhul siiski ei saa lubada. loomulikult tuleb äh, arvestada proportsionaalsuse põhimõtet ja äh, taotlus tuleb ära kontrollida ka vast-, ka määrust välja andva riigi poolt. Euroopas on olemas kohtukoostöö võrgustik ja kohtunikud on piiriüleselt järjest rohkem üksteisega ühenduses, seetõttu on vaja suhtlemiskanaleid tõhustada. aga samas peab kohtunik olema autonoomne otsustamaks, kas vaistamismäärus on õigustatud või mitte. aga ma olen rääkinud ka siin põhjustest, nii, mille puhul võib kahtluse alla seada vahistus, vahistamisvääruse vajaduse. alati on mingi, mingeid võimalusi ei ütlemiseks, kui on tegemist niisuguste suuremate uurimistega. seetõttu peab olema rohkem võimalusi sätestatud selleks, et äh, taotluse rahuldamisest loobuda vajaduse korral ja nõukogus muide tehti ka ettepaneku, et äh, uurimistoimingud tuleks kategoriseerida olenevalt sellest, äh, kui tähtsad nad on, kui palju nad sekkuvad liikmesriigi õigussüsteemi ning äh, me peame siiski vahet tegema lihtsamate ja keerukamate menetluste vahel, uurimistoimingute vahel kogu see temaatika on väga tundlik, sellel on oma poliitiline dimensioon. aga me oleme taotlenud ka Põhiõiguste Ametilt arvamust. küsimus on juba nõukogus läbi arutatud. ja kui parlament soovib oma arvamust esitada, siis miks mitte, loomulikult äh, mõistliku aja jooksul ja mina olen alati nõus teiega neid küsimusi arutada. samas olen veendunud, et meil on vaja ühtset instrumenti, mis on tõhus, lihtne äh, sest õigusriigi põhimõtted peavad olema ülimuslikud ja meie koostöö peab olema äh, õigusorganite vahel palju tõhusam selleks, et kodanike õigusi ja turvalisust kaitsta. suur tänu selle esimese mõttevahetuse eest ja loodan, et meil tekib veel võimalusi neid küsimusi arutada nii raportööridega kui variraportööridega ja tulemus saab olema positiivne. suur tänu, härra minister, kallid kolleegid, nüüd peame küll lõpetama oma koosoleku üheksandal detsembril pealelõunal toimub kell kolm meie järgmine koosolek ja täna pärastlõunal, homme hommikul toimub